Uh, dear colleagues, I would like to start our meeting. kallid kolleegid, kui lubate, alustagem oma koosoleku istungiga, sellepärast et kell on juba üle kolme ja seega ma teeksin ettepaneku, et võtke nüüd palun istet. suur tänu ja alustaksin päevakorrapunktist number üks nimelt äh, annan teada, et nagu ikka, kantakse meie kohtumine üle ka interneti vahendusel ja äh, hiljuti tehti ettepanek homset päevakorda muuta, äh, et tulla vastu Riiga Mannerile. ta nimelt sooviks oma raportit tutvustada homme kella seitseteist null nulli asemel viisteist null nulli asemel ja pärast seda siis äh, lükkuvad edasi kõik ülejäänud raportid ja nende arutelud. tuletaksin ühtlasi ka kõikidele meelde, et äh, päevakorra äh, meil sellel korral on väga tihe ja igale poole on kellaajad pandud juurde, aga loomulikult võib juhtuda, et tekivad asjaolud, mida ei osanud me ette näha ja punkte võib tuua ettepoole ja võib juhtuda, et nad jõua, lükkuvad natukene edasi. ütlen seda nende jaoks, kes äh, soovivad sõna saada ühe või teise punkti all, ei lahkuks saalist, kui nende punkt just arutelule tuleb nii palju siis esimese punkti all, ma saan aru, et keegi selle vastu ei ole ja võtame seega päevakorra vastu. nüüd päevakorrapunkt number kaks, eelmiste koosoleku protokollide kinnitamine, nimelt kahekümne kuuenda aprilli ja kaheksanda mai istungite protokollide kinnitamine. nagu ikka, need peaks olema teie kõigini jõutud ja need loetakse istungi lõpuks vastuvõetuks, kui keegi eh, selle istungi jooksul vastuväiteid ei esita nüüd järgmine päevakorrapunkt. Äh, esimehe teadaanded. mul on paar väga tähtsat äh, ähm, teadaannet, üks on väike asi, kuid tähtis äh, ja paluksin assistentidel anda kolleegidele üle, neile, kes seda siin ei ole, teada, et ähm, dokumentide trükkimine võtab tohutult paberit ja trükki musta ja seega ähm, ja võtab ka ühtlasi väga palju aega ja seega me piirame prinditava koosoleku äh, koosolekute paberite hulka ja seega äh, anname välja praegu ühed koopiad äh, ja võtke palun see kaasa ja andke tagasi ära Van Nistelrooy. ma tahaksin öelda neile, et kes neid dokumente niikuinii ei loe, tooge need tagasi saali igal juhul. kas see ei oleks mitte hea kompromiss? ma ei saa jah kedagi sundida dokumente lugema, aga ma lihtsalt ütlen, et et jah, et võtke siis dokumendid kaasa, tooge pärast saali tagasi. nüüd järgmine punkt teadaannete all puudutab eelarvemenetlust kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarve kohta. kahjuks ja me ei ole mitte ainus komisjon, kes ennast sellises olukorras leiab, nimelt eelarve muudatusettepanekute tähtaeg. nimelt hääletama peaks kuuendal septembril asja täiskogus ja tähendab see seda, et meil ei ole piisavalt aega selleks, et tavamenetlust järgida, ehk teisisõnu siis äh, kõigepealt ettekanne komisjonis, siis muudatusettepanekud, siis muudatusettepanekute arutelu. ja seega ma pakuksin välja sama süsteemi kasutamist, mida me kasutasime eelmisel aastal, ehk teisisõnu näitame üles usaldusväärsust kom-, meie raportööri ja komisjoni esimehe vastu me rääkisime selle asja läbi nii raportööride kui ka variraportööride ja koordinaatoritega, kes kõik tund-, tundus, et nõustusid sellega. ja see menetlus on siis sarnane sellele, nagu see oli eelmisel aastal ja sinna on hõlmatud järgmised olulised elemendid. kõigepealt komisjoni esinaine ja raportöör saavad mandaadi Äh, muuta kõiki kärpeid eelarvetes, mida meie peame vajalikuks. kui äh, nõukogu toob sisse äh, kärpeid praegusesse komisjoni ettepanekusse, siis on komisjoni esimehel ja raportööril vabadus taas esitada komisjoni esialgses ettepand-, ettepanekus toodud äh, numbrid ehk teisisõnu ei võta siis meie vastu komisjoni kärpeid. Loodet, loodame, et neid kärpeid ei tule, aga kui nõukogu peaks need kärped siiski sisse tooma, siis meie tahaksime saada mandaadi esitada uuesti esialgne ettepanek. ja siis, äh, kas annate meile mandaadi ka pilootprojektide ja tehnilise abi meetmete osas, mille osas on kokku leppinud fraktsiooni esimeeste konverents. ja siis veel üks mandaat, nimelt esitada muudatusettepanekuid nõukogu seisukohtadesse, mille eesmärgiks on ühtekuuluvuspoliitika kaitsmine äh, vastavalt äh, iga-aastase, äh, vastavalt mitmeaastase finantsraamistiku alaste arutelude arengutele. ja loomulikult, kui need muudatusettepanekud peaksid osutuma vajalikuks, arutatakse läbi koordinaatorite ja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta eelarveraporti variraportööridega. ja viimasena paluksin teil olla nõus sellega, et vastavalt sellele menetluskorrale, mida ma just praegu siin siis tutvustasin, esitatakse eh, juulikuisel regionaalkomisjoni kohtumisel ähm, tutvustatakse meie raporti eelnõud äh, siin ju-, siin komisjonis ja me hääletame kaheksateistkümnendal septembril ehk pärast täiskogu hääletust. ja nüüd siis järgmine punkt. Euroopa fonde käsitlevad ühissätted ning määrus ja selle kehtetuks tunnid, tunnistamine annan teile teada, et kõik peaks olema kättesaadav ametlikes keeltes. raportöör on äh, oluliselt aidanud kaasa hääletusnimekirja kokkupanemisele, nad ei ole veel vist päris valmis, aga saavad õigeks ajaks korda. ja ütleksin ühtlasi ka seda, et me räägime üldmäärusest äh, seekord äh, kahe päeva peale, täna siis tund ja viisteist ja tund aega on ette nähtud homseks. ja veel üks märkus. ka siia selle arutelu juurde oleme me kutsunud regioonide komitee raportööri härra Marek Vožniaki kes on siis ühtse strateegilise raamistiku raportöör äh, regioonide komitees ja ta jagab täna meie, meiega nende organisatsiooni seisukohti, nii et härra Vosniak, alustan seekord teist. Äh, suur tänu, proua esinaine. tahaksin tänada teid äh, selle eest, et te meile, meid külla kutsusite tänasele komisjoni istungile. meie jaoks on tegemist väga olulise koostööga. me saame arvamusi vahetada komisjoni poolt esitatud dokumentide üle. ma ei tahaks varjata, et regioonide komitee ootas seda dokumenti väga suure huviga. meil on suured lootused sellega seotud. et oleks võimalik äh, täpseid et, et kohalikud omavalitsused saaksid korralikult tegutseda, et neile saaks ette valmistada korralikud äh, tegevusprogrammid. me võtsime selle dokumendi vastu suure huviga, kui me aga saime selle dokumendi kätte, siis me olime veidi pettunud. see tuleb äh, ka välja öelda ning me varsti, kaheteistkümnendal juulil võtame vastu oma raporti, arutame seda Äh, komisjonis ja äh, septembris võetakse see vastu siis täiskogul. ma olen äh, ühise strateegilise raamistiku raportöör, ma pean viitama sellele, et regioonide komitee on juba avaldanud arvamust üldsätete mä-, ühisätete määruse kohta, üldmääruse kohta mai alguses ja nüüd see minu teema eraldati sellest äh, raportist ja pärast äh, mahukaid konsultatsioone huvitatud osapooltega, erinevate fondidega, äh, kohalike regionaal-, piirkondlike omavalitsusasutustega korraldasime eriistungi regioonide komisjonis, oma erialakomisjonis ja me pidasime ka kahepoolseid koosolekuid erinevate teiste regioonide komitee raportööridega ja Euroopa Parlamendi äh, raportööridega proua Kreili ja härra von Nistelrooiga ning äh, pärast neid kõnelusi olen ma siis võimeline võtma seisukoha äh, komisjoni poolt esitatud dokumendi kohta. ma pean ütlema, et ma võin öelda, et meie üldine eesmärk on selline, et äh, üldine strateegiline raamistik on ja saab olema äh, kohalike omavalitsuste jaoks äh, kasulik mm, e-, e-, algatus, et äh, võimalik on luua partnerlusi selleks, et oleks võimalik ellu viia strateegilisi partnerlusi. mul on hea meel, et piirkonnad on tähelepanu keskmes. komisjoni aruteludes äh, Teie Regionaalarengu Komisjoni liikmed olete meie jaoks väga olulisteks partneriteks, me teame ka, ähm, milline on selle uue lisasisu, mille on mm, proua Kreel ja härra Van Nistelrooy ette valmistanud. see tekst ähm, on äh, sarnasem meie tekstiga mm, selle ülesehituse ja sisu osas. Äh, igal juhul on see oluliselt sarnasem kui komisjoni äh, ettepanek. regioonide komitee toetab teie ettepanekuid täielikult ja sisuline osa, mis puudutab äh, üld, ühistrateegilist raamistikku, üldsätete määrust ja delegeeritud õigusakte, siis ähm, nende teemade osas oleme ühel meelel. mis aga puudutab suunist äh, iseloomu, siis meeldiks meile, kui äh, te ka viitaks nendele äh, oma mm, dokumendis, et et äh, oleks võimalik viidata, anda võimalusi erinevatele oma, äh, üks, eri, erinevatele omavalitsusüksuste äh, erinevusi arvesse võtta, et ja meile meeldiks dokumendis näha seda, et käsitletakse ka koordineerimismehhanismi. koordineerimismehhanism puudutab programm planeerimist ja meie jaoks on see tõesti võtmetähtsusega küsimuseks ning äh, viis fondi ja teised instrumendid peaksid äh, suutma eksisteerida üksteise kõrval äh, ning olema aluseks meie tööle ning loomulikult tuleb nende jaoks välja töötada ja väga selgelt sõnastada te tegutsemistingimused. me oleme teadlikud võtmete-, et võtmetegevused on ähm, ja nende määratlema, määratlemine on äh, suureks probleemiks. see, kui me vaatame komisjoni töödokumenti ja erinevate fondide suunitlusi, siis äh, on seal palju asju, mis äh, ei, ei ole kasulikud ühtekuuluvuse seisukohalt. meie, meid muudab see rahutuks ja me sooviksime äh, vaadelda seda kõike tervikuna. nimekiri peaks olema avatud, me ei tervitaks seda, kui äh, need võtmetähtsusega elemendid äh, moodustaksid ammendava loetelu ja mm, et midagi ei olekski võimalik lisada sellele, kui juttu on programmi eesmärkid, e-, ettepanekute tegemisest ühise strateegilise raamistiku puhul on tegemist väga olulise instrumendiga äh, selleks, et saavutada kaks tuhat kakskümmend aasta eesmärke, aga me ei tohiks jätta äh, tähelepanuta ka territoriaalset, sotsiaalset äh, ühtekuuluvust, ka need suunad tuleks säilitada ja ma sooviks, et see ka välja öeldakse, et see dokument võtab arvesse ka neid teemasid. ning küsimus, mille ma sooviksin tõstatada, on järgmine. ühise lähenemise väljatöötamine mitme, mitmeid teemasid hõlmava lähenemise puhul sellist lähenemist äh, tuleks rõhutada, siin ei ole piisavalt välja toodud äh, selle olulisust äh, komisjoni dokumendis ja välja töötatud ettepanekud, mm, mida on siis teinud regikomisjoni raportöörid, fondid ja nende seotus kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärkidega väga oluline on, et äh, nende ettepanekute puhul oleks võimalik äh, selgelt kirjeldada seda seost, siis see tagab kindlasti viljaka töö. ning järgmine teema, mida tahaks, tahaksin mainida, on integreeritud operatsioonide teema. seda teemat ei ole üldmääruses hästi defineeritud äh, meie meelest on puudu integre-, määratlused, mida tähendavad integreeritud äh, rahastamisvahendid ja ka mõned muud asjad, nii et kohalikud ja piirkondlikud omavalitsused äh, on siin leidnud äramärkimist kahes kohas. tegevused äh, horisontaalsete lähenemiste puhul, mm, see on väga õige, et tuleb keskenduda äh, naiste ja meeste vahelisele võrdsel, võrdsusele, aga mis puudutab mitmetasandilist juhtimist, siis see ei ole piisavalt hästi sõnastatud. meie jaoks on äärmiselt oluline, et mitmetasandiline mitmetasandilise juhtimise teema ka käsitlemist leiaks. me oleme väga rahul sellega, et ähm, et siin on märgitud ka ära demograafiline areng. Euroopa Parlamendi sõnastus on kindlasti parem ning ma saan öelda, et seda seisukohta me saame toetada. ning nüüd ülejäänud elemendid komisjoni ettepanekus. siin ei ole juttu olnud äh, tingimuslikkusest erinevate piirkondade puhul, nagu mäepiirkonnad ja hõreda asustusega piirkonnad. tegemist on selgete eesmärkidega, aga siin ei ole neid olulisi piirkondi käsitletud koos vastavate nõudmistega, et meile meeldiks, kui ka sel, seal oleksid seosed selgemalt välja toodud koostöö prioriteedid, piiriülene koostöö ühtekuuluvusfondi raames ühelt poolt ja teisalt regionaalarengu fondi raames. Ehm, selle lähenemise puhul jääb puudu sellest ehm, ehm, piiriülesest koostööst, aga regionaalarengu fondi puhul on meie arvates äh, liiga vähe käsitletud äh, territoriaalsuse küsimusi ning meie sooviks, et äh, et parandataks reageerimist piiriüleste, piiriüleseid meetmeid käsitlevale osale lugupeetud daamid ja härrad, vastastikused konsultatsioonid viisid selleni, et meil on suhteliselt kriitiline lähenemine selle dokumendi suhtes, aga me oleme ka optimistid. eriti, mis puudutab ähm, seda, et meie seisukohad äh, regi komisjoni raportööridega on kattuvad, ma tahaksin seda siin veel kord rõhutada ja ma tahaksin viidata sellele, et et äh, kõik need elemendid, mis äh, on kirjas minu raportis, mis äh, ähm, mis on teile teada juba enne hääletust, et loodetavasti saate te neid toetada, te olete siin mõningaid asju juba ka arutanud ja mm, see mm, näitab ka, miks me saame siin nii optimistlikult meelestatud olla selle koostöö suhtes. aitäh! kolleegid, alustagem nüüd üldmäärustiku koht-, asja alust arutelu ehm, ning räägime nii regioonide komitee kui enda dokumendist, ehk siis kui te soovite, võite te rääkida nii meie enda kui ka härra Vosniaki muudatusettepanekutest. kõigepealt saavad sõna üldmääruse raportöörid ja Konstants äh, suutis täna Lambertist kiiremini märku anda, et ta soovib sõna. seega Konstants, palun. aitäh. ma arvan, et äh, esmalt äh, peaksime Lambert ja mina tänama kõiki kolleege, kes nii aktiivselt on töös osalenud ja loodetavasti ka jätkavad seda me oleme analüüsinud siis üldmäärust ja ja selle töö tulemuseks ongi see, et esitatud on üle kahe tuhande muudatusettepaneku, me näeme, et see äh, kuhi siin laua peal on väga suur. ma arvan, et see näitab, kui intensiivselt me oleme töötanud viimastel nädalatel ja pärast äh, muudatusettepanekute esimest läbivaatamist äh, saame konstateerida, et äh, väga paljud muudatusettepanekud lähevad samas suunas. piir, piirkondlike kohalike äh, omavalitsuste roll, temaatiline kontsentreerumine, äh, puuetega inimeste äh, õigused, äh, struktuurifondide kasutamine, kontrollmehhanismid, need on kõik sellised teemad, mida me oleme intensiivselt arutanud ja mille kohta muudatusettepanekud lähevad suhteliselt ühes suunas, me saame olla kindlad, et üheteistkümnenda juuli hääletusel ähm, äh, on tulemuseks see, et parlamendi positsioon on tugev ja et äh, me anname, et me saame hea läbirääkimismandeedi, mandaadi läbi, läbirääkimisteks nõukogu ja komisjoniga. ma arvan, et muudatusettepanekud on viimase poole aasta jooksul tehtud äh, intensiivse töö tulemus, me oleme väga pühendunult äh, Äh, rääkinud äh, sellest, et äh, millises suunas peab liikuma tulevane ühtekuuluvuspoliitika. ma arvan, et see mõningatel hetkedel oli kõigi osapoolte jaoks väga kurnav, aga ma loodan, et lõpptulemusena tasus see enda ära ja et meie hääletus juulis saab olema heaks avalöögiks kui juulis ähm, toimuvad hääletused, siis äh, loodetavasti saadame välja tugeva poliitilise signaali, sest me oleme esimene komisjon, kes ähm, tegeleb ähm, kõigi nende määrustega, mis puudutab aega alates äh, kahe tuhande neljateistkümnendast aastast et me oleme esimesed, kes saadavad välja tugeva signaali, ütlevad, et me oleme valmis läbi rääkima, et me äh, teeme tööd Euroopa piirkondade ja kodanike eest ja et me ei taha vältida raskeid läbirääkimisi ja et äh, see on äh, praegusel majandus- ja finantskriisi ajal selliseks signaaliks, kus me saame öelda, et ühtekuuluvuspoliitikaga anname sellise e, arenguinstrumendi Euroopa Liidule, mis äh, annab võimaluse sellest äh, raskest äh, olukorrast välja tulla, et tegemist on solidaarse instrumendiga. ma arvan, et üheteistkümnendal juunini on veel palju teha aga et me pärast üheteistkümnendat juunit saame olla uhked selle üle, et me oleme tõesti väga palju tööd ühiselt ära teinud. aga me teame sama hästi, et mitte ainult meie ei pea veel tööd tegema selleks, et edendada ühtekuuluvuspoliitikat, vaid et näiteks finantsmääruse küsimused ei ole veel selged, need mõjutavad ühtekuuluvuspoliitikat ja me teame loomulikult äh, ka seda, et äh, keskpikk finantsplaneerimine ei ole veel lõppenud, nii et äh, loomulikult meie otsused sõltuvad nendest otsustest. me võime väga moodsa ja hea ühtekõlbuspoliitika välja mõelda, aga kui me ei saa selle jaoks eelarvelisi vahendeid, siis ei ole sellest midagi kasu ma tahaks viidata sellele, et paljude muudatusettepanekute puhul viidatakse asjadele, mis tegelikult tuleb paika panna finantsmäärusega ja et me ei saa äh, neid käsitleda ähm, niimoodi, et me muudame komisjoni ettepanekuid Äh, siin on mõningaid äh, muudatusettepanekuid, mida me ei saanud arvesse võtta, millega me ei saanud tegeleda, äh, sellepärast et me ei saa midagi ette te ära teha enne finantsmäärust puudutavaid läbirääkimisi. aga meil ei ole siin, meil, ja meil ei ole siin ka mingeid arve, mingeid eelarvenumbreid kirjas raportis, ma nägin seda, et äh, ka peaaegu kõik muudatusettepanekud hoiduvad erinevate arvude loomisest. nii et äh, me oleme selles osas ühel meelel. me peame veel omavahel asju kooskõlastama, kindlasti on meil ka probleeme, aga läbirääkimistes nõukoguga me peame olema väga tähelepanelikud äh, ja jälgime seda, kuidas käivad läbirääkimised, kuidas kulgevad läbirääkimised keskpika finantsplaneerimise üle. Lambert ja mina leppisime kokku selle, et me töötame välja kompromissid, mis on loogiline, et me praktiliselt iga artikli ja põhjenduspunkti kohta esitame kompromissmuudatusettepanekuid, aga me teeme teile ettepaneku, et hääletusel me siis võtaksime need panketid, pakettidena, et näiteks kompromissmuudatusettepanekute artikli neliteist kohta, et ähm, seda ei saa jagada siis äh, eri, kümneks erinevaks osaks, vaid et see peab paketina läbi minema, sest et äh, muidu ei ole võimalik saavutada seda äh, kompromissi, mis me võima-, äh, mida me üritame saavutada erinevate muudatusettepanekute esindajate ja äh, fraktsioonide vahel et see läheks, see töö läheks muidu väga raskeks, me kaotaks ülevaate, et ma palun, et komisjon äh, väga järjekindlalt äh, hääletustel osaleks. ja esimesel analüüsil võib äh, artikli puhul, mille kohta on esitatud kakssada muudatusettepanekut, võib Äh, hääletusnimekiri minna väga palju lühemaks, kui meil õnnestub ähm, kom-, korralikud kompromissid välja töötada ja ma olen veendunud, et see meil ka õnnestub. kindlasti on ka selliseid muudatusettepanekuid, millega on raske tööd teha, näiteks äh, Euroopa ühendamise rahastu puhul on vaja veel asju arutada, mis puudutab äh, toiduabiprogrammi ja ülempiiride küsimus, siis äh, nende puhul on äh, ka probleemi sellega, et need ei ole ainult meie pädevuses, me peame pidama arutelusid selle kohta, et äh, kuidas me kõik need asjad ühe mütsi alla koondada saaksime. aga ma arvan, et me oleme päris palju tööd ära teinud, meil on esimesed arutelud juba olnud, järgmisel nädalal on meil jät-, jätkuvalt arutelud äh, variraportööridega ning Strasbourgi nädalal koos variraportööridega ja fraktsioonide töörühmades äh, rää-, arutame me neid muudatusettepanekuid äh, ja nädalal enne Strasbourgi reedel enne Strasbourgi nädalat peaksid need muudat-, kompromissmuudatusettepanekud inglise keeles olemas olema ja meil on siis äh, Strasbourgi nädalal võimalik veel vaadata, et kas äh, mõningatel juhtudel on veel suuremaid probleeme üles jäänud või mitte. ma tahaksin äh, teile meelde tuletada ka seda, et läbirääkimistes nõukogu ja komisjoniga saame me olla edukad ainult siis, kui me järgime arukat lähenemist, et ühtekuuluvuspoliitikat on vaja reformida, et kui me teeme selgeks selle, et me oleme nii ühtekuuluvuspoliitika kui ka parema äh, raha kasutamise sõbrad ja et neid asju on võimalik äh, ühendada. aga see ei tähenda seda, et äh, me saaksime enne läbirääkimiste algust oma positsiooni nõrgendada sellega, et me algsesse raportisse võtaksime, algses raportis võtaks arvesse kõigi äh, piirkondade äh, erilisi huviobjekte. ei ole mõtet äh, enne selliseid asju, enne läbirääkimisi selliseid asju sisse panna, sest et see meie läbirääkimisvõimalusi ahendaks äh, liiga, väga palju, nii et me peaksime omaenda seisukohti tugevdama ja väga suure häälteenamusega komisjonis äh, oma raporti vastu võtma selleks, et äh, meil oleks läbirääkimiste jaoks nõukogu ja komisjoniga tugev läbirääkimismandaat. see tagaks selle, et me saame läbirääkimistel tagasi tulla väga hea äh, tulemusega. Danuta rääkis ka sellest, et me peame sellest äh, rääkima võib-olla korduvalt, et me peame ka võib-olla muutma üht-teist läbirääkimiste mandaadiga võrreldes. mul on äh, väga hea meel teie kaastöö üle ja ma loodan, et Te toetate ka meie kompromisse väga tugevalt ning äh, pärast seda, kui igaüks on saanud nüüd lugeda neid kahte tuhandet muudatusettepanekut omaenda emakeeles, et milliseid kommentaare me kuuleme ja see on kindlasti oluline selleks, et teada, mis suunas me saame kompromissmuudatusettepanekute puhul minna. Anything... suur tänu, Konstantse, kas Lambert, sul on midagi lisada? suur tänu ma olen nüüd segaduses veidikene, võib-olla Konstantsa arvab, et kõik läheb nii nagu jalgpallis Euroopa meistrivõistlustel. ei, selles mängus on hollandlased veel sees. seega ära liiga kaugele siin ka mine, aga nüüd tõsiselt Konstanza selgitas meie seisukohti väga hästi ning siinkohal tahaksin rõhutada, et juba toimunud aruteludest oleme me üritanud võimalikult palju kaasata ka meie dokumenti, see puudutab ka regioonide komiteed ja nende dokumenti. see tähendab seda, et me saame oma algset ettepanekut veelgi rikastada. teiseks me teame, kui kaugele nõukogu omadega on jõudnud. ja tegelikult on oivaline näha seda, et kuigi Taani eesistumise ajal ei loodetud eriti kaugele jõuda, siis tegelikult nüüd nõukogu poolt on kuulda, et nad on juba valmis meiega läbirääkimisi alustama. see on suurepärane, sest me saame paari nädala pärast juba algust teha see on eriti oluline seetõttu, et meil on siin kaasotsustusmenetlus ja kui me regulaarselt äh, läbirääkimiste laua taga ei, ei istu, siis äh, me mingisuguseid jätkusuutlikke tulemusi ei saa. tegemist on ju siin peamise investeerimispoliitikaga, nagu ütles Johannes Haan ka eelmisel meie koosolekul. see on meie peamine investeerimispoliitika, mis võimaldab äh, nii majanduslikku, sotsiaalset kui territoriaalset ühtekuuluvust saavutada ning samuti on see oluline meie majanduse taastamise ja töökohtade loomise valguses, kui me võtame arvesse ka kakskümmend kakskümmend eesmärke. me peame tõesti kiiresti töötama kompromissettepanekute kallal, et me saaksime mandaadi võimalikult kiiresti, see puudutab ka sotsiaalfondi mandaati, see vist antakse ka juulikuus. ning siis oleks meil koos kõik ühtekuuluvusega seotud fondid valmis selles paketis ja siis saame hakata läbi rääkima. mõningad teiste komisjonide kolleegid ütlevad, et kõigepealt peame me välja selgitama, palju meil raha saab olema ning siis räägime määrusest. meie oleme töötanud vastupidi. räägime kõigepealt sisust, töötame välja jätkusuutliku lähenemise, mis peaks säiluma protsessi lõpuni. me oleme paika pannud siin võtmeideed ja ei saa eeldada, et me liigume oma lõppdokumendis nendest kaugemale meie oleme sellest ühisest liinist raportöörina kinni pidanud ja me üritame järgmiseks rahastamisperioodiks läbi ähm,, läbirääkimiste seda programmi rikastada. järgmisel nädalal on ülemkogu ning tuleb silmas pidada, et tegelikult kõiki asju nõukogu ka ei otsusta, oluline on see, mida volinik eelmine, eelmisel nädalal ütles, et neil ei ole nõukoguga mingisuguseid diile tehtud. midagi ei ole kindlaks määratud veel ning oluline on, et me saaksime samasuguse sõnumi ka Küprose eesistujalt. et me saame tõesti läbi rääkida Nad soovisid korraldada iga kahe nädala tagant parlamendiga läbirääkimiste voore. aga see on muidugi liiga palju, aga tõsiasi on see, et, et Küpros üritab sügise keskpaigaks sellega ühele poole saada ning see on väga oluline. meil on vaja paika panna ju investeerimiskavad ning see ongi investeerimiskava, mis meil tuleb nüüd lõpuni viia. seda ootavad meilt kodanikud ning seeläbi saame me olukorda kõige rohkem mõjutada. üks asi veel. ma olen ka ITRE komisjoni liige, kus räägitakse ka Euroopa Tehnoloogia Instituudist ning Horizon 2020-st ning oluline on siin näha ka sidet ühtekuuluvuspoliitikaga. seal keskendutakse vägagi sellele, tuleb luua uued sünergiad, saavutada teadmistepõhine majandus. ning ma arvan, et me saame tõesti tegutseda siin üheskoos. see puudutab ka uut eelarvet ning see võib mõjutada ka meie ähm, läbirääkimiste positsiooni mitmeaastase finantsraamistiku puhul ega mul tegelikult ei olnudki tarvis ju rääkida, sest ma midagi juurde tegelikult ei öelnud. ma lihtsalt selgitasin natukene seda olukorda, ma ah, vabandan. Pole hullu, see teie poolt öeldu oli minu arvates väga oluline. nagu te ütlesite, siis see poliitika on Euroopa investeerimiskava ning selle peaksime me tõesti loosungi peale panema, selle lause. nüüd variraportöörid Ivar Skodmani. As a shadow I have to be shorter yeah.. variraportöörina pean ma rääkima lühemalt. aga provokatiivsemalt kui meie auväärsed raportöörid. kompromisse sõlmida on väga keeruline, kui ma lugesin neid muudatusettepanekuid, mida on üle kahe tuhande, siis milline mulje mul sellest jäi, isegi raportööride ettepanekud olid revolutsioonilised, kui vaadata komisjoni esialgset dokumenti et lahti saada sellest tulemusreservist. et eks eh, antekontrollid oleks seotud ainult ühtekuuluvuspoliitikaga. kõik, mis puudutas eh, sihtpärast rahastamist ja paindlikkust, siis mul jäi mulje, et meie seisukohad on väga erinevad peamine asi võib-olla on siin just see, kuidas luua sünergia siseriiklike ja Euroopa huvide vahel. siin neid muudatusettepanekuid lugedes tähelepanelikult võis jälgida, näha ka, millised on erinevatest piirkondadest pärit saadikute poolt peegeldatud siseriiklikud huvid kuidas siis üksmeelt saavutada aga siin on mitu väga revolutsioonilist ettepanekut, esimene nendest on see, et võtta, saada lahti nendest kolmest erinevast regioonide grupist, näiteks üleminekuregioonid. ma saan sellest aru, see on seotud finantshuvidega, aga see, et me muudaksime tervet süsteemi, millest me oleme rääkinud siin erinevates komisjonides, ka eelarvekomisjon, kus mina olen liige, võttis selle lähenemise vastu, siis selle muutmine oleks väga revolutsiooniline. teiseks, on revolutsioonilisi ettepanekuid ka uute fondide kohta, näiteks see makroregionaalne fond, mis siin on ette pandud, on täiesti uus ning see muudaks täielikult praegust süsteemi. meil on ju makroregionaalsed strateegiad, näiteks Läänemere või Donau strateegiad, aga sõnagi pole, sõnagagi pole mainitud nende eraldi rahastamisest. komisjon ütleb, et te võite küll organiseerida selliseid asju, aga mingisugust liha, lisaraha te selleks ei saa. ettepanekutes on selgelt näha, et need, kes tegid neid ettepanekuid, soovivad seda lisaraha ning oleks suur revolutsiooniline käik, kui me sellist vahet hakkame tegema. ning kolmas asi, see Euroopa ühendamise rahastu mina tegin ka oma isikliku ettepaneku selle kohta, see ei ole meie fraktsiooni seisukoht, sest me ei, ei ole väga lõhenenud selles küsimuses. võib-olla me peaksime lõpetama selle ringkaitse ühtekuuluvusfondide ümber, võtame välja selle kümme miljardit, kohtusime volinik äh, Kalla, Kallasega ning tuleb välja ja et jah, see kümme miljardit ikkagi jääb, see saab olema selline üleminekurahastu. ja põhjus on üsna selge. tänaseni olid need transpordiprojektid väga head riigisiseselt, aga riikide vahel olid need väga halvad. ning tulemus on see, et ühte ühtekuuluvusriikide puhul, nagu Kallas ütles selgelt, siis neile jääb see kümme miljardit. mina küsisin, mis juhtub siis, kui ehitatakse silda Poolast Saksamaale, mitte Poolast Leetu. Poola ja Leedu on ühtekuuluvusriigid, Saksamaa mitte. ja siis tema ütles, et siis ei saa seda kümmet miljardit kasutada näiteks on siin äh, kaabliprojekt Leedu ühendamiseks äh, Rootsiga, ma ei tea, kuidas seda siis rahastama hakatakse. ma tean, et on tehtud ettepanekuid, et sellest süsteemist tuleb lahti saada, aga me peame leidma siin mingisuguse kompromissi. siis terve hulk asju, mida ma ei mõista tegelikult, mis pärinevad äh, riikidest, kus on väga suur hulk regioone mina olen pärit väikesest riigist, aga ma arvan, et me peaksime tõmbama mingi, ma mingisugused kriitilised piirid enda ettepanekute jaoks. sest kui me liiale läheme, siis tuleb välja, et komisjon peab hakkama läbi rääkima ka kõige väiksemate omavalitsustega ja see, seda ma, sellesse ma ei usu. ning siis on tehtud ka väga revolutsioonilisi ettepanekuid, mitte ainult valitud kohalike omavalitsuste kohta, vaid ka kohalike aktiivgruppide kohta me teame, et meie rohelistele kolleegidele on see väga hingelähedane, aga ma kahtlen sügavalt, kas nad nende kohalike aktivistidega komisjonis läbi rääkima hakkavad. see oleks küll väga demokraatlik, aga ma ei usu, et me selleni täna jõuame. ja veel üks asi lõpetuseks. see puudutab raha. algusest peale ma siin ei olnud, sest ma olin ka eelarvekomisjonis ning täna hääletasime me äh, arvamuse üle, mis puudutab seda tervet süsteemi, regionaal-, ühtekuuluvusfonde, territoriaalset koostööd ja nii edasi. hea on see, et nendes arvamustes on kõige rohkem kakskümmend ettepanekut äh, iga projekti kohta, mitte seal ei ole sadu või tuhandeid. aga üks ettepanek on väga tõsine. see on selline üldisem ettepanek ning minu arvates eelarvekomisjon seda ettepanekut ka toetab, see on küsimus nõukogule või komisjonile. raha ühtekuuluvuspoliitikale on viis koma üks protsenti väiksem nüüd ning kuigi see saab olema viis protsenti rohkem kui see, mille üle me hääletasime surekomisjonis, siis ei piisa sellest, et sellega rahastada kõiki neid suuri projekte ja komisjonilt nüüd küsitakse vastust sellele, kus täpselt hakatakse kärpeid tegema. ükski teine eelarvekomisjoni ettepanek mingi revo-, revolutsiooniline ei olnud. ja ma loodan väga raportööride peale, et me jõuame kompromissidele, sest kui me siin hakkame riikidevahelisi piire tõmbame, tõmbama ühtekuuluvus- ja mitteühtekuuluvusriikide vahel, rikkamate vaesemate piirkondade vahel, üleminekupiirkondade vahel ja nii edasi, siis me ei jõua kuskile. ning võib-olla siis need uus, see uus projekt saab olema veel halvem, kui ta praegu on mina lo-, soovin küll omalt poolt kompromissile jõudmisele kaasa aidata, suur tänu! aitäh! ma paluksin, et järgmised kõnelejad teeksid võimalikult lühidalt, sest meil on ainult pool tundi selle päevakorrapunkti jaoks. Elizabeth Schöterit ei ole siin, seega härra Vlasek. suur tänu, proua esimees, daamid ja härrad, ma tõesti teen väga konkreetse ma saan aru, kui tõsine meie ees seisev probleem on. ja sellepärast äh, ma toetuksin esimestele kompromissettepanekutele, mida ma eeldan, et äh, tulevad üsna varsti ja ma usaldan meie kaasraportööre täielikult ja ma eeldan, et nad annavad meile teada raskustest, mis tekivad läbirääkimistel. väga oluline on see meie jaoks, kui me tahame olla komisjoni ja parlamendina ühtsed oma seisukohtades, see on ainus võimalus, kuidas panna äh, komisjon järele andma ja olema valmis meie ettepanekutega ja mulle tundub, et me peame selle usalduse üles leidma kusagilt me peame kaaluma äh, siiski tõeliselt võimalust, et me teeme koheselt koostööd, mitte ei keskenduks üksikutele osadele ja otsima kogu aeg uut kompromissi, me peame suutma komisjoni veenma selles, et ka nemad peavad järele andma oma esimeses, esialgsetest ettepanekutest. ma ootan kompromisse, ootan arutelusid e-, edasi järgmine kõneleja, palun. Äh, proua esimees, äh, suur tänu, ma tahaksin kõigepealt tunnustada tööd, mille on ära teinud äh, meie kaks raportööri selle määruse osas, mis kahtlemata on üks kõige olulisematest määrustest üldse meie ametiaja jooksul. üldiselt öö, oleme me suhteliselt rahul tundub, et konsensus on välja kujunemas üsna mitmes küsimuses mida meie peame olulisteks. ootame nüüd ära kompromissettepanekud. täna, praegu on siin väga raske midagi öelda kahe mil-, kahe tuhande muudatusettepaneku kohta ja jääksin siis üldiste märkuste juurde nende punktide osas, mis minu silmis on kõige olulisemad. ma arvan, et meil on kaks elementi, mis läbirääkimistel, mis varsti avanevad, kõige olulisemateks kujunevad. ja need on need küsimused, mis praegu Euroopa Liidu poliitikat üldiselt puudutavad kõigepealt siis avaliku sektori kulude kärpimine ja teiseks eh, eh, liikmesriikide eelarve suveräänsuse Äh, muutmine, meie oleme vastu makromajanduslike tingimuste seadmisele. see on meie fraktsiooni jaoks kõige olulisem küsimus ja see makromajanduslike tingimuste seadmise puhul, saan ma aru, on ka meie komisjonis ühtne seisukoht äh, äh, välja kujunenud. makromajanduslikud tingimused tegelikult kärbivad ka regioonide vastutusala äh, ja äh, panevad samas neile peale kohustusi, mis neile ei peaks kuuluma. ja teiseks tahaksin välja tuua ex-ante tingimused. ma arvan, et äh, siin tuleb teha läbi üks väga tõsine töö selleks, et lisades panna jagude kaupa äh, paika see, et kõik, mis komisjon välja pakub, eh, ei oleks ähm, kuritarvit-, eh, ei oleks turgu kuritarvitav. nüüd need üleminekupiirkonnad. meie fraktsioon toetab seda, et uus kategooria jääb alles ja ilmselt teid ei üllata see, et me oleme vastu nendele ettepanekutele ja muudatusettepanekutele, mis selle tahaksid tühistada see, et on kolm erinevat kategooriat äh, regioone, on meie meelest täiesti õigustatud. ja need riigid, kes tulevad välja endisest äh, sihtalast, üks peavad säilitama vähemalt seitsekümmend protsenti nendest toetustest, äh, mis on nendele kaks tuhat seitse, kaks tuhat kolmteist eelarveperioodil kuulunud. ja viimane punkt, millele ma teie tähelepanu pööraksin puudutab äh, ultraperifeerseid alasid. selles osas oleme me mitu korda oma komisjonis rää-, äh, läbirääkimisi pidanud, äh, aga neid ei ole mitte ainult meil, vaid ka Austrial ja näiteks Rootsil ja me tahaksime tagada selle, et äärealadele äh, minevad vahendid ei vähene. me peame arvestama nende piirkondade vajadustega ja ma loodan, et me saame võtta väga jõulise seisukoha selles osas vastu. ja vaatamata nendele reservatsioonidele arvan ma, et läbirääkimiste kliima on olnud äh, seni väga hea ja, ja ilmselt jõuame konsensuseni kõige olulisemates küsimustes suur tänu, härra Monži, Andrei Kovatšev, palun järgmisena. suur tänu, proua esimees, võimaluse eest ka osaleda sellel arutelul tahaksin tänada ka kahte kaasraportööri välja pakutud muudatusettepanekute ja raporti eelnõu eest, ma arvan, et suurepärane alus edasiseks tööks ühtekuuluvuspoliitika legi-, äh, seadusandliku paketi kallal. aga mõned minu mõtted, mis olen pannud kirja ka muudatusettepanekutesse, temaatiline kontsentratsioon, me oleme kõik ilmselt nõus seisukohaga, et järgmine eelarve, vabandust, järgmine, järgmise programmi perioodil peab ühtekuuluvuspoliitika olema tõhusam, kulutõhusam ja kasutajasõbralikum ja seega ma arvan, et nii programmeerimisel kui ka rakendamisel on vaja tuua sisse lisapaindlikkust. paindlikkus tagaks äh, seda, et see temaatilise kontsentratsiooni instrument äh, keskenduks tõesti arengu edendamisele piirkondades ja et saavutatakse äh, sellele süsteemile seatud eesmärgid kallid kolleegid, äh, revolutsioonilisus ei ole midagi negatiivset, äh, eriti mis puudutab neid tulemusreserve ja ma tõesti toetan äh, komisjoni selle ettepaneku tagasilükkamist. tulemusreserv lisaks majanduskasvu investeerimisele ja töökohtade loomisele tegelikult ei ole saavutanud eriti midagi ja ma arvan, et see ettepanek saab meie komisjoni toetuse ja seda me suudame kindlasti äh, kaitsta ka meie aruteludes äh, nõukoguga. nüüd meie seisukoht käibemaksu kohta. ma olen nõus äh, sellega, et lisatingimused võetakse välja käibemaksu kulude kohta, mis ei lähe rahvusvahe-, mis ei lähe siseriikliku seadusandluse alla ja esitasin ühtlasi ka muudatusettepaneku, mille kohaselt ma väljendan arvamust, et Euroopa ühtekuuluvuskoostöö all äh, peaks kaasrahastamismäär mitte olema seitsekümmend viis protsenti, vaid kaheksakümmend viis protsenti ja see kindlasti suurendaks ka äh, rahade kasutamise suutlikkust. ja veel üks punkt, millele viitasid ka teised eelmised kõnelejad, nimelt äh, huvipoolte kasu, kaasamine programmfaasi. see on väga oluline küsimus, mitte ei peaks võib-olla kaarama nii-öelda tegevusgruppe, vaid huvipoole ja ka selles osas olen esitanud muudatusettepanekuid kuigi ma arvan, et komisjoni ettepanek esialgsel kujul katab ka seda punkti päris hästi. aga suur tänu ja jään nüüd ootama siis kompromissettepanekuid. suur tänu, kallid kolleegid, ma panen tänaseks äh, kõnelejate nimekirja kinni Manescu, Piiber to, Toirer, Alfonsi ja Nilsson ja proua Smolkova on praegu kõnelejate nimekirjas ja ma piiraksin teie kõneaega kolme minutiga võin anda küll jah rohkem sõna, aga siis on kõneaeg kaks minutit. homme on meil ka veel tund aega asja arutamiseks. nii et äh, proua Smolkovaga lõpetame. siis ei saa proua Smolkova sõna, sellepärast et äh, üks variraport on kohale jõudnud täna siis sulgen nimekirja ja nüüd saab sõna proua Schröter, kes on variraportöör. Äh, okei, okei härra Alfonsi asemel saab sõna härra proua Schröter. ja homme arutame asja veel. Elisabeth, sõna on sul. suurepärane. jaa, äh, aitäh. meil on käimas läbirääkimised ja sellepärast ma liigun palju ringi ja olin ka just sellepärast ära oluline on see, et me peame jõudma mm, kokkuleppele, ma tahaksin teha kaks märkust. esimene, et ma arvan, et see mõte, et ühisest strateegilisest raamistikust saaks õigusakt samal tasapinnal, selle, sellest mõttest me peaks loobuma. ma pean ütlema, et ma aktsepteerin raportööride tööd selle teema kohta, aga ma võin öelda, et neil ei ole õnnestunud teha head ettepanekut kui vaadata, kui palju vaeva nad on näinud, siis ma saan äh, samamoodi öelda, et ma olen äh, üritanud ka ähm, selle kallal tööd teha, aga mul ka ei õnnestunud äh, korralikku muudetud õigusakti ettepanekut teha. et sel hetkel, kui me teeme sellest õigusakti, et iga sõna mõjutab seda, et kuhu läheb struktuurifondide raha ja see on nii ka siis, kui see on lisa meil on pro-, ja kui meil on seal selline tekst, nagu oleks see üks kena resolutsioon, siis me piirame äh, tegelikult liikmesriikide võimet äh, tõukefondide kasutamisel. seda me ei peaks tegema. see jätab parlamendist halva mulje, et kuidas just parlament äh, Äh, muudab äh, selle teksti väga keerukaks, ehk eesmärgiks on äh, teksti lihtsustamine. ma üritasin ette kujutada seda, et mida liikmesriigi jaoks tähendaks see meie ettepaneku tingimustel, ükskõik kas tegemist on minu muudatusega või siis raportööride tekstiga, oper-, tegevusprogrammi välja töötada või muidu tõukefonde kasutada ja mina jõudsin järeldusele, et seda ma ei tahaks. ma teen ettepaneku, et me ühise strateegilise raamistiku sellelt tasemelt alla tooksime ja et me annaks talle jälle sellise kuju, et tegemist on dokumendiga, mis annab suuniseid selle kohta, kuidas seda kasutada ja et me jätame komisjonile selle töö, kus äh, väga palju rohkem inimesi osaleb selles, et äh, nad töötaks välja äh, selle, need suunised, millest oleks tõesti abi, et tegemist ei ole järjekordse õigusaktiga, mis on määrusega võrdne, aga me ei tea, et kuidas neid sõnu siis tõlgendatakse, kas nii või teistpidi nii et minu jaoks on tõesti väga oluline see, et me mõtleks ühiselt selle üle järele, ja minu pärast me võime seda teksti ka muuta või jätta selliseks, äh, nagu ta praegu on, aga et me ei jätaks äh, seda sellisesse rangesse määruse vormi, vaid et me tõesti leevendaks seda. see on tõesti minu suur üleskutse kõigile, sest ma ei usu, et äh, me saame nõuda mõnelt öö, osutuselt seda, et nad äh, niimoodi kasutaks äh, seda äh, sel, sellisel kujul tõukefonde ja siis meie tuleks välja mm, sõnumiga, et meie oleme selle eest vastutavad. meil, me peame tasakaalu säilitama, me peame mõistliku määruse saama, mida on tõesti võimalik ka koha peal rakendada. suur tänu ja nüüd saab sõna proua Manescu suur tänu, proua esimees, ma üritan kinni pidada sellest kõneaja piirangust, mille te olete seadnud. kõigepealt ma tahan tänada meie kahte raportööri tohutu töö ärategemise eest ja et nad on suutnud kõik esitatud muudatusettepanekud läbi vaadata. ma olen täiesti veendunud, et meie raportöörid os-, oskavad leida kõige paremad kompromissid me oleme valmis äh, kompromissile minema ja ma olen veendunud, et äh, meie läbirääkijatel on äh, väga head läbirääkimised ja oskused. aga ma tahaksin keskenduda mõnele punktile, mis minu meelest peaks meie dokumendi lõppversioonis kindlasti sees olema. kui ma mõtlen meie majanduskasvu ja innovatsiooni äh, Ähm, potentsiaali täitmisele VKE-des, kes on, on ometigi Euroopa Liidu tulevik, arvan ma, et see üldmäärus, aga ka erimäärus peaksid võimaldama äh, VKE-dele ja mikroettevõtetele suurema rolli ühtekuuluvuspoliitikas. ühtlasi arvan ma ka, et on väga oluline, et äh, me artiklis üks 1 äh, viitaksime ka Euroopa väikeettevõtluse aktile. me peame arvestama seda, et äh, VKE-d on väga erinevad ja looma kõikide jaoks vajalikud tingimused äh, selleks, et nad saaksid äh, finantsvahenditele juurdepääsu. ja järgmine märkus asja kohta, mis minu jaoks on väga oluline, nimelt tehniline abi komisjoni poolt viiekümne esimene artikkel. Ehm, meie protseduurid on väga keerulised. Ehm, lisaks sellele on üsna tihti infopuudus, ehm, kommunikatsioonipuudus, koostööd tehakse väheregionaalsete ja kohalike omavalitsuste vahel ja kõik need põhjused on viinud selleni, et VKE-d äh, ei soovi osaleda Euroopa fondidele taotlemisel. kõikidest nendest asjadest oleme me aja jooksul siin komisjonis rääkinud, me oleme näinud komisjoni hinnanguid ja ka lugenud Kontrollikoja aruandeid, selle kohta me teame, et see on meie ühtekuuluvuspoliitika kõige nõrgem punkt äh, ja selleks, et äh, olla järjepidev sellega, mida ma olen viimastel aastatel öelnud, Äh, tuleks viiekümne esimesse artiklisse panema sisse viite selle kohta, et äh, artiklis viis ära toodud partnereid tuleb informeerida ja neid teavitada äh, võimalustest ning samamoodi tuleb tagada see, et projektijuhid oleks piisavalt informeeritud. tuleb vältida kõiki vigu öö, ja takistusi, millega need projektijuhid võivad programmiperioodil kokku põrkuda. veel üks märkus, see puudutab kahekümne üheksandat artiklit, kohaliku arengustrateegia. kolmandas punktis. siin tuleb minu meelest äh, siiski, ma alustan uuesti, ütleb kõneleja. viiendas artiklis ära toodud partnerid ja eriti tööturu osapooled peavad olema samuti vali-, valimiskomisjoni liikmed. see partnerlus on äh, meie jaoks väga oluline, me oleme sellest pikalt-laialt rääkinud ja mulle tundub, et selles osas on komisjonis koorunud konsensus. ja ma tahaksin väga selgelt viidata sellele, kes on need partnerid, kes võiksid tehnilisest abist äh, toetust saada me peame selgelt välja ütlema, et liikmesriigid peavad sü-, äh, süsteem, süstemaatiliselt äh, kõiki osapooli kaasama investeerimiseesmärkide defineerimisel ning äh, lepingute tingimuste seadmisel. nii kohaliku kui regionaalse tasandi äh, Ehm, partnereid ei tule kaasata, vaid ka VKE-d ja nii edasi. nagu ma aru saan, ka teised fraktsioonid toetavad seda muudatusettepanekut, on esitanud samasisulisi muudatusettepanekuid ja ma arvan, et need peavad jääma, need tuleb sisse kirjutada ka kompromissettepanekusse ja see tagab järjepidevuse nende kokkulepetega, mille me oleme saavutanud juba varem. suur tänu, Markus Piiper, palun! jaa, tänan küsimuse aitäh! me räägime kõige suuremast äh, eelarve osast Euroopa Liidu eelarves. ja tegemist on täiesti rahuliku, emotsioonitu aruteluga ja ma ei saa aru, miks see nii on. ma tahaksin, et ma saaksin kodus öelda, mille eest ma võitlen et kui Euroopa vali-, Parlamendi valimistel inimesed küsivad meilt, et mida konservatiivid on äh, ära teinud, ja see küsimus esitatakse ju ka samal kujul ka sotsialistidele või rohelistele. ja meie siis äh, äh, nii rahulikult siin sõlmime kompromisse, see ehmatab mind veidi. ma kujutan endale ette, et äh, kristlike demokraat, mul on raske ette kujutada seda, et kristlike demokraatide äh, arusaamad majanduskasvust on samasugused kui ähm, sotsialistidel. see arutelu tõesti äh, irriteerib mind ja ma arvan, et äh, kui me läbirääkimisi peame nõukoguga ja nagu siin proua Kreer öeldi, et me peame võimalikult palju pakette siin sõlmima, et ma ei kujuta ette, et me niimoodi edukaks, edukad saaksime olla. ma luban, et minu muudatusettepanekud toovad elu sellesse arutellu, et me peame tõesti arutama põhilisi asju läbi ja mul on kindlasti ka liitlasi, kes seda strateegiat samuti toetavad. ma tahaksin äh, viidata mõningatele asjadele, et äh, teema, millega me, et me tahaksime tõukefonde ühendada rohkem üle-euroopaliste võrkudega, äh, fondiga Euro, Euroopa arendamise, ühendamise rahastuga, et saa tagada suurem lisaväärtus ning teine teema, et me äh, tahaksime, et komisjon äh, saaks vastutuse nende rahade eest, mida ei ole ära kasutatud, et et äh, see raha tõesti ära kasutataks. komisjon ei taha seda, aga see äh, oleks asi, mida me saaksime regioonide heaks teha ning partnerluslepingud, neist ma ta, ei taha üksikasjalikult rääkida, aga tahaksin mainida siin ka ülemineku kategooriat. mul on endiselt lootus, et me suudame selles osas kokkuleppele jõuda. lihtsalt komisjoni ettepanekuga leppimine ei ole minu meelest õige, aga me võiksime teha kompromissi ja öelda, et kohtu, et me lepime sellise kategooriaga, aga me äh, piirame siis äh, äh, rahastamise aega ja pärast sellele järgneks järk-järguline lõpetamine. meie oleme sellise vahekategooria vastu ja liberaalid ja nii mõnedki teised on selle vastu, miks ei ole võimalik siis kompromissi sõlmida. kui me parlamendis tahame Äh, vältida selliseid äh, suuri vaidlusi ja saata väl-, mitte saata välja sellist äh, ähm, muljet, et, et me ei ole ühel meelel, siis palun tulgem nüüd laua äärde ja üritagem asju arutada ja lõpuks siiski kompromissile jõuda, aitäh! Toirer. jaa, thank you, chair. suur tänu, Mihhail Toirer um.... härra Toirer, aitäh! lugupeetud kolleegid, ma tahtsin kasutada võimalust äh, kolleeg Kreeli äh, sissejuhatuses öeldud juurde tagasi tulla ja see puudutas äh, finantsmäärust. mul oli au juhtida äh, kolmepoolseid läbirääkimisi ja need olid tõesti väga rasked läbirääkimised, mida pidi pidama eelarve kontrolli komisjon ja eelarvekomisjon. Ehm, ja kui me nüüd vaatame, et kus asjad äh, nõukogus äh, takerduma on jäänud, siis äh, see tekitab mul, minus tõesti nõutust, et me kõik parlamendis soovisime, et me saaksime uusi rahastamisinstrumente riigi ja valitsusjuhtide jaoks olid äh, need suureks äh, uudiseks, mis meediakanalitesse jõudis, aga nüüd räägitakse sellest, et kas äh, seda raha saab liikmesriikidele tagasi anda, seal ei ole üldse mõtet, kui see nii oleks, aga nõukogu ütles, et see, et ei, ei lähe see raha liikmesriikidesse tagasi. ning artiklites kuuskümmend, seitsekümmend, et Äh, mingeid järeleandmisi ei olnud äh, parlamendi seisukohtadega, meil oli kuusteist äh, tehnilist triloogi, kolm poliitilist triloogi ning kui Coreperis ei tehta edusamme, siis me võime lähtuda sellest, et ei ole võimalik esimesel lugemisel kokkuleppele jõuda ja see on meie jaoks probleemiks, sellepärast et me peaksime edasi liikuma sektoripõhiste Äh, läbirääkimistega, aga me ei tohiks nüüd väga karta ka seda, et me parlamendi seisukohta nõrgendame. ma mõistan väga seda, mida kolleeg Schröder ütles, et ühes, et mõnes, mõni asi regionaalmääruses äh, on võib-olla liiga spetsiifiline, et mõned asjad peaksid võib-olla kõrvale jääma, aga need põhimõtteliselt andmed, milles me oleme kokku leppinud, peaksid siiski alles jääma, et peab, peavad olema parlamendi kontrollivolitused, peab olema võimalik, et komisjon saab mõjutada sel, selles mõttes, et tagada teatav seos meie poliitiliste eesmärkidega. sellised võimalused me peaksime säilitama, muidu ei ole sellel mingit mõtet, kui ma näiteks kuulen, et komisjon peaks saama võimaluse äh, teha finantskorrektuure, siis äh, minul südametunnistus ei oleks puhas äh, Euroopa fondide äh, haldamise osas. Need on siis minu ettepanekud, et kui nõukogu võib üritada Euroopa Parlamenti siin tülli ajada, et et riigikomisjon oleks näit-, mõnel, oleks teisel arvamusel kui äh, Äh, eelarvekomisjon, eelarve kontrolli komisjon, siis me peame tõesti vaatama, et äh, me lõpuks oleksime ühel meelel, sest ainult ühiselt saame me tulemusi saavutada. aitäh, Jan Olbricht, palun. <clears throat> Yes uh,, president, I <clears throat> some... suur tänu, proua esinaine, paar märkust. kõigepealt optimistlikum, mis puudutab Markus Piiperi poolt öeldut kompromiss on ju definitsiooni kohaselt kompromiss, mitte kompromisslikku kompromissi pole olemas. kompromiss on midagi sellist, milles me oleme kõik ühel meelel, kui ühel meil ei ole, siis see kompromiss ei ole, probleemi ka ei ole, sest siis hääletatakse neid küsimusi eraldi. minu arvates pole sellest midagi, kui mõningad elemendid kompromisside sees ei ole nüüd paar minu märkust esiteks regioonide komiteelt kuulsime just, et nad toetavad meie arvamust, et ühtekuuluvusfond peaks olema määruse lisa. see aga tuleneb äh, ühtekuu- äh, kaasotsustusmenetlusest, äh, mida peavad otsustama nii meie kui nõukogu kui nemad nõukogus nõustuvad sellega, et see peaks olema lisas, siis öö, öö, oleme me mõlemad ühel nõul, kui ei, siis peame me lihtsalt lisa unustama ning jätma selle delegeeritud aktide otsustada. teine asi. Euroopa ühendamisrahastu kõikides oma ettepanekutes teeme ettepaneku see kaotada. miks? sest minagi kohtusin volinik Kallasega härra Kallasel oli terve rida kohtumisi minuga ka. ning mina sain sealt aru nii, et volinik Kallase jaoks ei ole ühe, Euroopa ühendamise rahastul ühtekuuluvuspoliitikaga mingit pistmist. mina sain tema jutust nii aru. see raha, ütles ta, lisatakse, see pärineb küll ühtekuuluvusfondist, aga kui see ühtekuuluvusfondist on ära võetud, siis ei ole, kaob ka side ühtekuuluvusfondiga, see on lihtsalt uus instrument. mida juhib eraldi agentuur Brüsselis. see on äh, ühtekuuluvusfondi sarnane kaasrahastusfond. aga öö, äh, seal ei ole raha jagatud liikmesriikide vahel, see on, raha jagatakse lihtsalt avalike konkursside kaudu. kui selline otsus on tehtud, siis ma ei saa aru, miks me üldse peaksime sellest äh, ühtekuuluvusfondide määrustikus rääkima. ma ei võitle selle mm, fondi vastu, vaid äh, ma arvan, et see ei ole selle jaoks lihtsalt õige koht. minu arvates peaks äh, see rahastu tegema tegelikult ju koostööd Ühtekuuluvusfondiga, aga Ühtekuuluvusfondi ta enam ei kuulu. lõpetuseks ma toetan härra Kovaltšekit territoriaalse koostöö asjus. me ei peaks hülgama kaheksakümmend viit protsenti, seitsekümmend viis protsenti oleks palju hullem, me rõhutame siin territoriaalsuse olulisust, olukord on järjest keerulisem ning seetõttu seitsekümmend viis oleks viga, peaksime jääma kaheksakümne viie juurde, suur tänu. suur tänu, kolleegid. kui te soovite ühte minutit, siis ma üheks minutiks võin teile sõna anda. kõigepealt aga härra Nilsen. suur tänu. lätt on no fram ma räägiksin rootsi keeles, sellepärast et see on äh, minu jaoks äh, lihtsam. kõigepealt äh, ütlen ma, et mulle avaldavad meie raportöörid tõsist muljet nii raporti kvaliteedi kui ka nende seisukohtade äh, Ähm, osas, sellepärast et tundub, et konsensus kujunemas on lai ja see on väga oluline, sellepärast et kui meil ei oleks sellist laia konsensust, siis oleks probleem aruteludes teiste institutsioonidega. loomulikult me ei ole kompromissi saavutanud kõikides küsimustes, kuid olulisemates kindlasti. lõpet-, edasi kompromissid, äh, mis on saavutatud peamiste partneritega on siiski oluline vasta, esitada muudatusettepanekuid ka näiteks regionaalsete partnerluste kohta. nimelt äh, regionaalne partnerlus on ju see tõeline löögiriist, mis äh, selle poliitika kohalikul tasandil ka tegelikult rakendab meie regionaalne, regionaalsed strateegiad peavad vastama Euroopa Liidu kaks tuhat kakskümmend strateegiaga, niimoodi loome me tingimused, äh, millest omakorda peaks tõusetuma siis majanduskasv ning meie koostöö kohalike ja regionaalsete äh, esindajatega on väga oluline äh, loomulikult teatud piirkondades tuleb teat-, täit-, tagada teatud paindlikkus äh, ja panema regioonidele peale neid äh, kohustusi, mida nad suudavad kanda ja kindlasti on regioonide kohus, kohuseks äh, kaasata kodanikud oma töös. proua Smolkova, palun väga lühidalt. suur tänu. teen tõesti lühidalt, sest homme räägime pikemalt. armsad kolleegid, kõigepealt tahaksin ma vabandada raportööride ees. sest esitasin terve hulga muudatusettepanekuid. minu arvates oli tollel hetkel üsna lihtne kirjutada kokku kakssada kakskümmend kuus muudatusettepanekut, suutsime nüüd need kokku võtta viiekümneks aga koos oma kaasautoritega panime me tõlkijatele üsna suure töö vist peale, aga ma tahaksin kokkuvõtlikult selgitada, miks me need muudatusettepanekud üldse esitasime. see on üsna pikk dokument, ma, see on, on mul ka inglise keeles ainult olemas, ega ma ei sooviks siin praegu aega raisata. seetõttu ütlen ma lihtsalt, et toetan regioonide komitee arvamust juba mainiti siin, et riigiülese koostöö jaoks, koostööd ei mainita siin. selle jaoks ei ole mingisugust mehhanismi. siin võib-olla mainiti revolutsioonilisi ettepanekuid, aga meil on ju praegu ka revolutsiooniline aeg. suur tänu, Nicolas Martin nüüd ase peadirektor komisjonist aitäh! paar lühikest kommentaari. Te mõistate ju, et komisjonil ei ole veel võimalust olnud seedida seda üüratut hulka muudatusettepanekuid, mis siin on esitatud. aga tervitame neid muudatusettepanekuid, meie jaoks ei ole see märk sellest, et komisjoni dokument oli niivõrd kehv, et teda nii palju peab muutma, vaid see on meie jaoks märk sellest, et see pakett on tõesti väga tähtis. ja me peame tagama tõesti, et seda parandataks nii palju kui vaja ja et see tõesti hõlmaks ka kõiki vajalikke teemasid. kõigepealt ühine äh, strateegiline raamistik. üks oluline aspekt, millest võib kasu äh, olla, on see võtmetegevuste aspekt. härra Vosniak minu meelest viitas ka sellele ja rääg-, viitaksin ka raporti punktile kolmteist ja selle sõnastusele, kus peegeldatakse ka komisjoni arvamust, millised need põhitegevused täpselt on ning see on siin nüüd muret valmistanud. aga siin öeldakse väga selgelt, et Need ei ole kohustuslikud tegevused, vaid nad on prioriteetsed sekkumised, tagamaks võimalikult suur lisandväärtus. see on minu arvates väga hea sõnastus ja seda võib-olla võiks silmas pidada ka edasises töös CSF-i kallal. nüüd see komisjoni seisukoht CSF-i kohta komisjon arvab, et need elemendid, mis on komisjoni töödokumendis sees, neid võiks kaasata ka ühtsete sätete määrustuse lisasse ja nagu volinik juba ütles, siis komisjon teeb koostööd ka raportööridega, et need elemendid ka välja selgitada. protsess lõpetatakse delegeeritud õigusaktidega, kus on need detailsemad sätted sees seega teatud võtmeelemendid, mis on seotud koordineerimismehhanismiga ning poliitiliste aspektidega, on siis lisas ning detailsemad üksikasjad, mis puudutavad spetsiifilisi tegevusi, praktikas äh, territoriaalse mõõtme saavutamisel, on olemas delegeeritud õigusaktides. proua Schröteri märkus on väga oluline, see puudutab seda formulatsiooni. ühelt poolt me näeme et mõlemad elemendid, äh, lisa ja delegeeritud õigusaktid on siduvad, õiguslikult siduvad, aga me ei soovi siin mingisugust, äh, mingisuguseid ahelaid peale panna partnerluslepinguteks, vaid me soovime sellist paindlikku suunist, aga see peab olema formuleeritud tõesti õigis, õigesti, arvestades, et see on tegelikult ju õigusaktis kirjas ning me loodame anda ka suuniseid, kuidas seda saavutada. loomulikult muudatusettepanekutes võiks olla kirjas ka säte, millega võimaldatakse delegeeritud akte, mis seal peaks sisalduma ning komisjon arvab, et igasugune lisamuutmine peaks olema ka võimalik läbi delegeeritud õigusaktide komisjoni poolt, kui see peaks tarvilik olema lisaülevaatamise käigus. veel üks lühike kommentaar, sest ma saan aru, et aega on väga vähe. üldine kommentaar nende muudatusettepanekute kohta. komisjon vist tunneb ka muret, et teatud juhtudel on muudatusettepanekud äh, sellised, mis tulenevalt võib-olla teksti vääritimõistmistest, äh, seda on oluline siin ära märkida, näiteks see tulemusreserv hiljuti viidati sellele ning öeldi, et see tulemusreserv on seotud ainult kõige paremaid tulemusi saavutatud piirkondadega. ei, see ei ole nii, see tulemusreserv ei ole nende regioonide jaoks mõeldud. see puudutab programme, mis on täitnud neid standardeid, mis sellistele programmidele kehtivad. seega see ei puuduta Ähm, programme, regioone või liikmesriike, see puudutab ainult seda, kas programm on täitnud need tingimused, mis selle programmi jaoks on kehtestatud. siin on oluline tõesti vaadata neid muudatusettepanekuid ning välja selgitada, kas nad põhinevad äh, teksti õigesti äh, mõistmisel. ning komisjon kavatseb kavatseb lähitulevikus raportööridega teadat koostööd teha, aidata neid, kui selle, seda vajalik peaks olema muudatusettepanekute läbivaatamisel. suur tänu! aitäh, Nikolas, ma saan aru, et homme saame me seda arutelu ka siin jätkata, homme, kolleegid, kell pool kaksteist on meil tund aega selleks aruteluks veel. Markus Piiper, nüüd aga Euroopa ühendamise rahastu asjus. palun jaa, vielen dank, Frau Vorsitzende. aitäh, esinaine. regionaalarengu komisjonil on võimalus ähm, anda oma arvamus äh, Euroopa ühendamise rahastu kohta äh, transpordikomisjonile, ma arvan, et enamus kolleege teavad, millega tegemist on ja seetõttu ma tahaksin siin täna tutvustada mõningaid muudatusi, mis oleksid soovitavad. esmalt äh, olen ma põhimõtteliselt arvamusel, et äh, Euroopa ühendamise rahastu on suurepärane meede ja et äh, Regionaalarengu Komisjonina ei peaks me olema nii väga mures, sellepärast et meilt võetakse mingis vormis raha ära, vaid vastupidi, see instrument äh, toob endaga kaasa selle, et äh, Euroopa piirkonnad kasvavad tugevamini kokku ja liikmesriigid saavad äh, stiimuleid selleks, et parandada, parandada ühendusi Euroopa riikide vahel ja nii saavad halvemas olukorras olevad äärepoolsemad piirkonnad kasu sellest, et neid ühendatakse Äh, muude piirkondadega, nii et äh, põhimõtteliselt saavad kõik kasu Euroopa ühendamise rahastust. ma arvan, et konkurentsimenetlus on samuti täiesti äh, õige, et kui vaja on raha taotleda, siis pingutatakse selle nimel rohkem, ma arvan, et raha lennukilt jagamise põhimõte ei ole mõte, õige mõte ja mm, seetõttu on tegemist hea lähenemisega. aga siiski ma tahaksin teha ka mõningaid muudatusettepanekuid, võttes arvesse seda, mida, milliseid ettepanekuid seni on tehtud, on hädavajalik äh, siduda Euroopa ühendamise rahastu paremini ühtekuuluvuspoliitikaga ja struktuuripoliitikaga me peame määrustes äh, leidma vastavaid äh, võimalusi, mida me saaksime parandada ja täiendada, tegemist ei peaks äh, võimaluse korral olema paralleelse instrumendiga, vaid see tuleks, vaid seda peavad ju rakendama liikmesriigid ja piirkonnad, selles osas oli kolleeg Olbrechil õigus. ja veel paar ähm, märkust selleks, et äh, võtta ära piirkondadelt äh, kahtlusi, mis neil või, võivad olla. ma arvan, et kui pi-, piirkonnad saavad äh, toetust, siis ei peaks kehtima see kahe ja poole protsendi piir, mida liikmesriigid maksimaalselt võivad saada, vaid ähm, see piirmäär ei tohiks li-, nendele liikmesriikidele, kes saavad kasu Euroopa ühenduse rahastust, äh, kehtida. ma arvan, et me peame liikmesriike ka võrdselt kohtlema, et nende lähtekohad on hoopis väga erinevad, kui tegemist on raha taotlemisega. ning me teeks ettepaneku, et meil oleksid erinevad öö, äh, võimalused, et äh, oleks ka vahekokkuvõte, kus me hindaks, kas mõned äh, piirkonnad on olnud halvemas olukorras kui teised, kas me peame veidi äh, muutma oma lähenemist, kas me peame mõningatele liikmesriikidele andma rohkem tehnilist abi selleks, et ka nemad saaksid kasu nendest vahenditest, sest eesmärgiks peab olema ju see, et need kümme miljardit eurot õiglaselt ja lõpptulemusena võrdselt jaotatakse, et neist ei saaks kasu ainult mõned liikmesriigist, vaid äh, kõigil liikmesriikidel oleksid võrdsed äh, võimalused äh, neid raha, vahendeid kasutada. Need on, olid siis need kõige olulisemad teemad, millest ma tahtsin rääkida. ma tahaks teha reklaami sellele instrumendile, väga kahju oleks, kui Regionaalarengu Komisjon ütleks, et meie seda ei soovi ma näen äh, sellisel juhul ka seda ohtu, et need kümme miljardit äh, võetakse üldse ära, et äh, läbirääkimisi hakatakse pidama nende üle nõukogus. me peaksime tõesti tagama sel-, selle, et investeeringud tehtaks, sest et need investeeringud tehakse ju piirkondades ja piirkondadel on lõpptulemusena neist ka kasu ning lõpuks, lõpetuseks tahaks rääkida piirialadest mm, meil äh, oli uurimus, kus ähm, tuli välja, et alati, kui rahastatakse äh, riigiüleseid äh, võrgustikke, siis äh, rahastatakse neid Poolas, Prantsusmaal mm, riikides keskmes, aga siin, kui me vaatame neid projekte, siis äh, siin jälle ei ole praktiliselt mingeid piirialadega seotud projekte ning äh, mina teeks ettepaneku, et parlament äh, kaitseks piirialasid, et me võima-, et me leiaks sellise võimaluse, kus me saaksime äh, tagada suurema kaasrahastusmäära piirialadele ja kus me tagaks selle, et, äh, et teatav osa rahast tuleb suunata piirialadesse, enne kui oleks, enne kui on võimalik äh, teistes piirkondades midagi rahastada. see oleks üks väga konkreetne mõte ja ma usun, et sellega me võiksime tagada ka äh, suurema võrdse kohtlemise ning äh, viimane asi, mida tõenäoliselt väga kriitiliselt äh, hinnatakse, aga ma tahaksin vähemalt välja öelda selle, et äh, hoolimata kõigest ei õnnestu meil tõenäoliselt kogu raha ära kasutada ja eriti just struktuurifondi, Euroopa Regionaalarengu Fondi puhul ei õnnestu meil kõiki rahasid ära kasutada ja me kasu-, ma teen ettepaneku, et me saaks need äh, vahendid ähm, selleks, et me saaksime neid äh, kasutada äh, Euroopas sügavama ühendamise rahastu raames, see on uus instrument, kindlasti selles osas tuleb äh, Äh, väga vastuoluline arutelu, aga ma loodan, et lõpptulemusena jõuame hea kompromissini. Thank you, äh, Markus, mina go uh.... suur tänu, Markus. nüüd variraportöörid, palun tehke võimalikult lühidalt. Viktor Poškina aru kõigepealt. Thank you very much indeed, madam chair. suur tänu, proua esinaine. ma olen jällegi ettearvatav oma sõnavõtus, sest see on seotud, minu arvamus on vägagi seotud ka minu ühtekuuluvusraportiga ning see on vägagi kooskõlas ka nende vaidluste, arutelude ja koostööga siin komisjonis. kõigepealt, härra Piiper, te väärite tunnustust selle töö eest ning tuleb tunnistada, et mingisuguseid põhimõttelisi vastuolusid minu lähenemise ning äh, härra Piiperi äh, lähenemise vahel Euroopa ühendamise rahastusse, rahastusele ei ole. loomulikult tuleb ära oodata veel raporti lõppversioon ja siis saab reageerida üksikasjadele, sest äh, üksikasjad on tõesti kõige tähtsamad. aga olles nüüd ettearvatav, siis äh, Euroopa ühendamise rahastu suur fänn ma ei ole. kõigepealt kui me äh, lubame, et kümme miljardit kantakse Euroop-, sellele rahastule üle, siis meil on vaja tagatisi kõigepealt, et seda raha kasutataks ka ühtekuuluvuspoliitika raames, mitte ainult transpordipoliitika raames. ehk siis see lähenemine peaks olema kahene, tege Move ja tege Regio. peaks olema mõlemad kaasatud. ja teiseks soovin ma tõsisi tagatisi liikmesriikidele ja piirkondadele. ma tervitan vägagi konkurentsi, aga meil ei ole siin missivõistlus. me ei võistle siin ka liikmesriikide ja regioonide vahel. sest vähemalt minu jaoks ühtekuuluvus peaks tähendama midagi muud, me peame üle äh, siin, siin siluma erinevusi äh, ning me ei peaks aitama ainult rikkamaid, vaid pigem ikkagi ka vaesemaid regioone. nagu te hästi teate, siis ka üldmäärustikus, üldmääruse puhul ning ka ühtekuuluvusraportis tulin ma välja kompromissettepanekuga. ma ei ütle küll, et see oleks täiuslik lahendus, aga kuna ma soovin seda, et Euroopa ühendamisrahastu ka ellu kutsutaks ja siis jagan ma ka, sest ma jagan härra Piiperi arvamust, et see rahastu võib olla hea vahend transpordi äh, probleemide lahendamiseks Euroopas. Äh, seega ma soovin seda rahastut ja sellest tulenevalt kasu, aga jällegi, me soovime seda koos täielike tagatistega ning me soovime ka, et äh, liikmesriigid, kes sellest lõpuks ometi hakkavad kasu saama, saaksid ka ise neid projekte koostada ja ellu rakendada. see üleminekuperiood kolm aastat, mille puhul ma jällegi esitan sama palve transpordi peadirektoraadile, ma soovin, et komisjon aitaks liikmesriikidel tugevdada oma haldussuutlikkust ennem äh, Euroopa ühendamise rahastu lansseerimist, muidu ei suuda mõningad liikmesriigid seda rahastust äh, kasutada ja konkurents kaob. see on ääretult tähtis. ja siis viimane kommentaar, nagu te teate, härra Piiper, siis nõukogus räägi, räägitakse tõsiselt äh, selle rahastu üle, täna hommikul öeldi, et transpordinõukogus äh, lepiti selles kokku, kuid päris tõsi see ei ole, sest kaks nädalat tagasi toimus Bukarestis kõrgeme tasemeline ühtekuuluspoliitika sõprade kohtumine, kus osales ka härra Barroso ja viisteist liikmesriiki teatasid ametlikult, et nad ei ole just eriti rahul praeguse Euroopa ühendamise rahastu projektiga seega me peame töötama veel kompromissi kallal. ma palun, minu, mul on palve teile kõigile, tege Move, tege Regio, kolleegid, töötagem kompromissi kallal, mis paneb paika ka tagatised, piisava paindlikkuse, suurendatakse haldussuutlikkust ning siis me saame tõesti selle rahastuga kasu tuua nii piirkondadele kui liikmesriikidele. suur tänu! kolleegid, sulgen nüüd kõnelejate nimekirja, meil on seitse kõnelejat, kaks ja pool minutit inimese kohta. aga proua Maneskut ei olegi kohal. seega proua Teli. Merci, madame la president. Monsieur... aitäh, aitäh härra Piiperile selle tutvustuse eest, aga ma tahaksin äh, rääkida mõningatest elementidest, mis tunduvad väga olulised. esmalt äh, ei ole me nõus sellega, et kümme miljardit võetakse Ühtekuuluvusfondist ära selleks, et rahastada transpordi infrastruktuuri projekte Euroopa ühendamise rahastu mm, raames, sest nagu komisjon ütles, ei ähm, peetaks kinni riikidele ette nähtud vahenditest ning äh, seda kahel põhja, põhjusel ähm, äh, võta või jäta reegliga jätab komisjon endale võimaluse äh, rahastada, äh, näha need vahendid ette mõningatele teistele piirkondadele mõningates teistes liikmesriikides, see on esimene põhjus ning teine põhjus on see, et ähm, et äh, et tingimata ei ole tagatud see, et äh, neid ähm, rahasid kasutatakse võrdselt. et komisjon äh, vaatab neid vahendeid kui lihtsalt äh, eelarvevahendeid ja komisjon üritab arvesse võtta ka seda, et ühegi liikmesriigi huvi ei kahjustataks ja kuna ma saan aru, et vaja on ka kõrgeid kaasrahastamismääru, siis ma arvan, et selle raha äravõtmine Ühtekuuluvusfondist on tõeliselt suur viga, sest äh, kui liikmesriik näeb, et tema Ühtekuuluvusfondi raha kasutatakse äh, äh, Euroopa ühendamise rahastu raames mingisse Äh, mingis teises liikmesriigis hoopis, äh, siis äh, see tähendab seda, et seda raha oleks tegelikult olnud võimalik kasutada tema enda jaoks mõne teise projekti raames. Toomas Poranda, suur tänu. ECR fraktsiooni nimel tutvustaksin ka meie seisukohti. kõigepealt tahaksin tänada härra Piiperit raporti projekti eest. meie fraktsioon on korduvalt öelnud ning ütleme ka tulevikus, et me ei ole uue instrumendi loomise vastu. aga me arvame, et meil on tarvis sellist poliitikat, mis toetaks Euroopa ülestseid investeeringuid nii energias, telekommunikatsioonis, äh, transpordis olulise taga on üksikasjad. ja me peame tõesti mõtlema, kuidas seda kõike saavutada. meil on kümme lisamiljardit ühtekuuluvusfondist selle rahastu jaoks ning see on meie arvates viga. meie arvame, et see Äh, raha tegelikult väheneb äh, tulenevalt uuest, uutest finantsperspektiividest ning lõppotsuse tegelikult teeb hoopis sekretäriaat. Äh, ja seetõttu on liikmesriikidel väga väike võimalus protsessi mõjutada. nüüd see, mida ütles härra Olbricht varem sellise uue rahastu loomine on küll huvitav, mis peaks siis mõnes mõttes kaas-, ühendama neid ühtekuuluvusfonde, aga tõesti, kuidas komisjon kavatseb seda tegelikult siis teha, millised on selle protsessi üksikasjad? ja kuidas see peaks toimima hakkama. ma paluksin härra Piiperilt, et ta võtaks arvesse ka käibemaksu abikõlbulikkust ning kulusid maale. oluline on et loodaks tõelised ühendused, mis on eriti tähtis just uutele liikmesriikidele. palun, raportöör, pidage seda silmas. ma loodan, et meie läbirääkimiste jooksul suudame me raportööri ka oma seisukohtades veenda. kas keegi Äh, asendab proua Ersti, äh, proua härra Päftonit, ei, seega Joachim Zeller. aitäh, esimene. Äh, kõigepealt suur tänu Markusele selle töödokumendi eest, sest see väga hästi toob välja selle, mis see Euroopa ühendamise rahastu olema peab. tegemist ei ole rahastamisinstrumendi, vaid uue ametiga, mis saab viis kakskümmend miljardit eurot, äh, nii on see ka komisjoni eelarveprojektis äh, kirjas ja ka Riiga raportis ka arvana. ja kümme miljardit äh, sellest peavad Ühtekuuluvusfondi riigid selleks andma, see on vaja kõigepealt välja öelda, miks see Euroopa ühendamise rahastu üldse välja mõeldi. sellepärast, et aastaid, aastakümneid osaliselt äh, me arutame piiriüleseid transpordivõrke, aga me ei ole nende elluviimisega jõudnud kuigi kaugele. ja nüüd on kolm prioriteeti, esmalt telekommunikatsiooni energiainfrastruktuur ja transpordi infrastruktuur, siin keskendutakse eelkõige raudteele ja, ja vastavatele koridoridele S selle äh, rahastu rahastamine on minu jaoks üsna hämar, sest kui me vaatame neid erinevaid äh, valdkondi, siis telekommunikatsiooniga, sellega tegelevad suured erafirmad. Äh, tegemist on erarahastamisega, aga siin peaks taotluste esitamine käima riikide kaudu, kuidas see toimub, sellest ma aru ei saa, sama käib ka energiainfrastruktuuri kohta, kümme miljardit on ette nähtud Äh, Saksamaal arvutati välja, et üksnes äh, energiainfrastruktuuri parandamiseks ja vastavate võrkude parandamiseks äh, on vaja kakssada kolmkümmend miljardit eurot. ma tahaks nüüd kõrvutada neid kahte arvu, kümme miljardit, mis on ette nähtud rahastu raames ja kolm, kakssada kolmkümmend miljardit ning kolmkümmend miljardit äh, liiklusinfrastruktuuri Euroopa kor-, liikluskoridoride raames. ka siin on tegemist võrguoperaatoritega, eriti just äh, raudteeliikluses on meil äh, tõesti tohutu killustumine, millest me ei ole üle saanud ja nüüd tuleks kõigepealt välja selgitada, kuidas infrastruktuuri operaatorid või siis investeeringud, mis liikmesriigid on ette nähtud pikemas ajavahemikus, on äh, kooskõlastatavad selle võrkude planeerimisega, sellepärast et Euroopa ühendamise rahastu peaks äh, selle raha ära kulutama kuni aastani kaks tuhat kakskümmend ning me ei ole üldse rääkinud veel planeerimise ajavahemikest, kas planeerimine liikmesriikides äh, ja piirkondades on juba olemas ja nii edasi, et siin on terve rida takistusi selle projekti elluviimisel see asi on hästi mõeldud, aga hästi mõeldud on kohati üks asi ja see küsimus, kas seda on üldse võimalik ellu viia, on hoopis teine küsimus. ja seetõttu ma arvan, et äh, kümme miljardit äh, ühtekuuluvusfondi vahenditest, äh, sellest ots-, selle üle otsustavad ka ühtekuuluvusfondi riigid, kas nad tahavad seda raha anda sellele rahastule või mitte esmalt on tegemist äh, asjaoluga, mida arutelus on käsitletud, ma olen nõus äh, härra Olbrichtiga, et et äh, see rahastu ei ole seotud, et tegemist on eraldi ametiga ning ainus seos struktuurifondidega on see ühtekuuluvusfondist pärit kümme miljardit ja kui asi peaks olema nii, et komisjon ja nõukogu ja liikmesriigid lepivad kokku, et nad äh, selle ameti alusel need äh, äh, projektid ka kuni aastani kaks tuhat kakskümmend suudavad ellu viima, siis palun väga, kui nad ei suuda seda, siis ma arvan, et tuleb seda asja uuesti analüüsida ja me võime seda kasutada pantvangina, kui äh, me äh, peame läbirääkimisi mitmeaastase finantsperspektiivi üle. Dankeschön, Joachim. Pan äh, Wojciech Olejniczak. härra Olejniczak, palun. suur tänu, proua esimees. lubage mul tänada raportööri selle dokumendi eest. mul on üsna mitu märkust teha. me oleme rääkinud äh, makroregioonide see puutuvast poliitikast mitu korda. ja mõtu, mõte on siis selles, et sellised äh, poliitikad luuakse, aga selle jaoks ei ole ette nähtud lisavahendeid. samas see Euroopa ühendamise rahastu on ju iseenesest varjatud kujul seesama makromajandus, makroregionaalne poliitika, sest et me loome lisainstitutsiooni, lisa uue ameti Euroopasse, mida esialgu komisjonis kavas ei olnud. ja mina isiklikult arvan, et äh, see mõte on ära teeninud äh, meie toetuse. kui ma nüüd komisjoni dokumente loen, siis mulle jääb mulje, et need projektid, mille komisjon välja valib, ei saa ilmselt äh, olema sellised projektid, mida toetavad kaks-kolm liikmesriiki Need peavad olema projektid, äh, mis on võimalik äh, realiseerida ka ühes liikmesriigis, äh, juhul muidugi, kui see, mis selles ühes liikmesriigis tehakse, mõjutab kommunikatsiooni ühendusi üle terve Euroopa, nii et Äh, me peame olema kindlad, et kui me näiteks kiidame heaks kümne miljoni või miljardi suuruse projekti ühe liikmesriigi puhul, et see raha tuleb ka nii-öelda Euroopa Liitu tagasi. Need projektid, mis on äh, paljutõotavad, äh, peaksid raha kindlasti saama ja liikmesriigid, kes sellest fondist toetust saavad, iseenesest tagavad juba selle, et see raha tuleb investeeringutena tagasi Euroopasse. ainult mõne aasta pärast on äh, meil võimalus äh, ju tegelikult otsustada, milline lähenemisviis kõige rohkem kasulik kodanikele on. nüüd äh, nende projektide rahastamisest ja kui suur peaks olema Äh, siis väljaspoolt tulev kapital, räägin siis siin praegu avaliku ja erasektori koostööst ja äh, valikukriteeriumitest. ja küsimus on ka selles, et äh, kas investeeringud fondi peavad olema lihtsalt puhtalt kasumlikud või võib kasuks olla ka avalikke hüve teenivad projektid võib-olla on mõneti kahetsusväärne see, et see kümme miljardit eurot äh, ühtekuuluvusvahenditest kaob, aga teisalt on põhjust rõõmu tunda, et need kümme miljardit äh, äh, laest kukuvad teiste projektide rahastamiseks, mis tegelikult vastavad ühtekuuluvuspoliitika eesmärkidele ja need on ju äh, transpordi, energia ja gaasiülekandeprojektid ja, ja kõikide nende asjade puhul äh, on arenemisruumi Euroopas palju ma paluksin nüüd äh, Regio ja Move peadirektoraadi esindajatel komisjonist võtta sõna, mõlemad on esindatud, nagu ma saan aru, Erik Pakee saab kõigepealt sõna. suur tänu, proua esimees äh, kõigepealt ma tahaksin tänada härra Piiperit selle raporti eest, ma arvan, et tema raport peegeldab väga hästi komisjoni ettepaneku mõtet. nimelt Euroopa ühendamise rahastu meie meelest peaks olema täiendavaks instrumendiks ühtekuuluvuspoliitika ja regionaalpoliitika all välja pakutud teistele öö, äh, sammudele ja tegemist on komisjoni ühtse ettevõtmisega ja Euroopa ühendamise rahastu valmistatakse ette ja rakendatakse komisjonis ähm, teenistuste üleselt, kindlasti on meie peadirektoraat ehk siis äh, regionaalarengu peadirektoraat ja MOVE peadirektoraat sellega kaasatud, aga ka teised äh, äh, peadirektoraadid, see on ainus viis, kuidas tagada, et liikmesriikide jaoks oleks äh, need kaks äh, instrumenti äh, nii kasulikud kui võimalikud, võimalik. ma arvan, et ma ei pea laskuma asja detailidesse, komisjoni liikmed on nendega väga hästi kursis, Euroopa Komisjon on väga palju tähelepanu pööranud kõige kõrgemal tasandil selleks, et rääkida sellest, kuidas see kümme miljardit, mis on ette nähtud sihtalariikidele, kasutatakse ja aruteludest äh, selgub äh, see, et suhtumine on suhteliselt positiivne, tuntakse teatavat poliitilist muret, kuid kõik see tehniline töö, mis on ära tehtud, minu meelest äh, näitab seda, et eriti transpordisektoris see, kuidas komisjon kavatseb rakendada seda põhimõtet, et kõige suurem prioriteet langeb liikmesriikidele minevale rahale on vastuvõetav kõigile. Äh, aastatel kaks tuhat kaksteist, kaks tuhat kolmteist ja sealt edasi ja ma toetan äh, raportööri soovitust äh, tuua sisse mitu avalikku pakkumist selleks, et me saaksime seda koostööd jätkata pärast aastat kaks tuhat neliteist ka, annab võimaluse kõikidele sihtala riikidele valmistada ette üsna mitu projekti ja see tähendab seda, et nad saavad esitada kõrge kvaliteediga küpseid projekte pakkumismenetluse käivitamisel, see omakorda annab meile komisjonina võimaluse nende projektide väljavalimisel, et et Euroopa ühendamise rahastu võrgustik kujuneb välja kõikides sihtalariikides ja et äh, äh et kõige suuremaks prioriteediks kujuneb siis tõesti siseriiklikud vahendid. Äh, saan aru, mida ütles härra Postinaru selle kohta, et me võiksime kasu saavate programmide osas olla natukene täpsemad, ähm, seda me kavatsemegi teha, mitteametliku dokumendi selle kohta avalikustas komisjon juba mõned nädalad tagasi, et kuidas see programm hakkab välja nägema tegelikkuses äh, ja et me tõesti üritame olla siis natukene konkreetsemad. ja nüüd jõuangi siit äh, projektide äh, küpsuse juurde. Euroopa ühendamise rahastuga käib kaasas äh, projektide nimekiri, see vaadati nõukogus üle, äh, kui lepiti kokku seitsmendal juunil osaline üldine lähenemine, see, seda listi on, äh, seda nimekirja, vabandust, on natukene laiendatud. see ei ole mingisugune soovunelmate nimekiri, need ei ole projektid, mida me tahaksime näha, vaid need on projektid, mille on ette valmistanud meie partnerid liikmesriikides ja need on projektid, äh, mida meie peame küpseks äh, rakendamiseks. mõnikord on projektid juba käivitatud äh, ja tegemist on lihtsalt uue faasi avamisega, aga teinekord ähm, projektidega, kus ettevalmistav töö on valmis ja nüüd lihtsalt ootavad projekti käivitamist, nii et tõesti üritame tagada siis selle, et meil on piisavalt projekte selleks, et see kümme miljardit kõikides sihtala riikides saaks ka reeglite kohaselt äh, tööle pandud nüüd äh, veel äh, mõned äh, väiksemad märkused, mis puudutab piirmäärade seadmist, see ei ole tegelikult otseselt seotud Euroopa ühendamise rahastuga, vaid mitmeaastase finantsraamistikuga, aga see argument, mille te olete toonud raportis, on täiesti loogiline, aga see otseselt ei puuduta seda rahastut ja loodetavasti institutsioonid leiavad lahenduse selles küsimus. nüüd see, et me keskendume piiriülestele piirkondadele. siin ma toetan ka seda hinnangut, mille, mis on antud töödokumendis see on olnud komisjoni äh, transpordivõrgustike äh, poliitika seni, et tuua äh, transpordivõrkudesse liikmesriigid kokku. ma tahaksin aga märkida seda, et senine kogemus transpordi üle-euroopaliste võrgustikega on näidanud seda et, et üle kümne protsendi vahenditest on läinud just nimelt äh, piiriülestesse piirkondadesse, nii et äh, see on olnud meie poliitika peamine eesmärk ja võib-olla peaksime üle vaatama veel kord projektid, tagamaks selle, et see oleks täpsemalt näha ka programmis endas ja see mõte, et kasutada ära Äh, transpordi üle-euroopalistes võrgustikes äh, kasutamata jäänud vahendid piiriülesteks programmideks, ausalt öeldes äh, need <laughs> vahendid, mis on eraldatud nii transpordipoliitikasse, aga ka teistesse poliitikates, on absoluutne miinimum ja ma olen suhteliselt veendunud, et, et kõik sihtala riigid suudavad need vahendid ära kasutada ja midagi üle ei jää järgmine komisjoni esindaja, proua esimees, mul ei olegi midagi eriti lisada Äh, ma rõhutaksin ainult seda, et komisjon arvab, et äh, see, et meil on vaja ühinemist, lähenemist, on peegeldunud äh, nii määruses kui ka ühtses strateegilises raamistikus. see ju näitab ka seda, kuidas need fondid peaksid omavahel äh, Mm, koos toimima. kõige olulisem on aga see, et ähm, me tooksime sisse mehhanismid, äh, mis on ka rakendatavad läbi partnerluskokkulepete ja läbi programmide. kõige olulisem minu meelest on siin, kuidas on omavahel seostatud äh, äh, väga suured projektid ERDF-i ja Ühtekuuluvusfondi all, alt rahastatud projektid, need on suured infrastruktuuriprojektid ja nende projektide vahel, mida rahastatakse siis tulevikus Euroopa ühendamise rahastu alt ja kuivõrd äh, väga suured projektid tuleb panna nimekirja, mis saab olema osa tegevusprogrammist, äh, siis kujuneb sellest äh, see mehhanism, mille alusel liikmesriigid langetavad oma ots-, oma otsused. ja see on omakorda seo-, nii et see on see kõige praktilisem lähenemisviis nii saame me üldist programmeerimistööd teha ja tagada koordineerituse. meie meelest on partnerluskokkulepe see, kus tuleb omavahel seostada ähm, ETC programmide prioriteedid ja infrastruktuuri rahastamise programmid see, mis puudutab üldiseid programme äh, baasinfrastruktuuri osas äh, ju ETC programmide jaoks äh, territoriaalse koostöö programmides ja piirmäärade seadmine kujuneb probleemiks, ärgem unustagem seda, et üks äh, põhjendusi see, nende piirmäärade seadmisel on just nimelt see, et kas riigid on suutelised üldse vahendeid ära kasutama, see on, äh, see on väga oluline küsimus, mida ei tohiks unustada, kui me räägime Euroopa ühendamise rahastu finantseerimisest. Markus Piiper, suur tänu veel kord komisjonile! jaa, aitäh! mind veidi üllatas, et äh, põhimõtteliselt äh, enamus kõnelejaid äh, tervitavad äh, seda instrumenti kui sellist. minu meelest ainult üks fraktsioon ütles, et põhimõtteliselt läheb see vales suunas. seetõttu on meil hea alus selleks, et kompromisside osas kokku leppida. mõningatest põhielementide üle ma ei ole nõus äh, läbirääkimisi pidada, me peame ilmselt äh, läbirääk-, äh, hääletusel selgust saama nende saatuse osas, mulle meeldiks rohkem konkurentsivõimet ja õiglust ning ma tahaks, et me toetaks täiendavalt piirialasid. nii et kui me need asjad saame raportisse sisse, siis oleme kindlasti kiiresti võimelised kokkuleppele jõudma üks asi, mis, viimane asi, mis puudutab minu muresid, mis on seotud selle uue am ametiga, siis jah, igal võimalikul juhul ma ka sõiman Euroopa ameteid väga paljudes valdkondades, sotsiaalne keskkond äh, ja nii edasi, äh, meil on äh, meil on võrdne kohtumine tagatud, paljudes ka ei ole. aga nüüd on meil tõesti võimalik liikmesriikides olukorda parandada, rahastada selliseid perifeerseid projekte, tegemist on siis sellise ametiga, mis ütleb, et te peate tegema midagi oma piirialade heaks. ja ma tõesti olen arvamusel, et see on õigustatud et ja ka see on asi, mille eest ma võitlen ja ma loodan, et meil õnnestub ka selles kokku leppida, aitäh. Thank you, Markus uh,, with this we can close the suur tänu, Markus. sellega on neljas päevakorrapunkt ammendunud ja läheme edasi viienda juurde, Patrice Tiroliini oma äh, äh, arvamus keskkonna ja kliimameetmete programmi kehtestamine, Patrice, palun. Madame la Présidente, chers collègues. aitäh, proua esinaine, lugupeetud kolleegid. LIFE programm on peamine äh, ühenduse keskkonnakaitse, bioloogilise mitmekesisuse ja kliimamuutustega kohanemise poliitika otsese rahastamise vahend. tegemist on eesmärkidega, mis on Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend äh, strateegia keskmes ja äh, siin on kolm keskmest instrumenti ja hoolimata sellest, et et eelarvet on suurendatud mitmeaastase finantsraamistiku raames, on vaja täiendavaid vahendeid eesmärkide saavutamiseks ning sellepärast ma toetan komisjoni ettepanekut, mis puudutab integreeritud projekti juurutamist, tegemist on koordineerimis vahendiga, mis võimaldaks parandada sünergiat ühtekuuluvuspoliitika ja LIFE programmi vahel, sellest oleks kasu selleks, et äh, saada kasu kõigist neist kogemustest, mis meil on ja kasutada ära kom-, ühtekuuluvusfondi vahendeid, aga vajalik on ka mõningaid asju selgemalt välja tuua selle sünergia tõhususe osas, eriti ühise raamistiku puhul on vaja koordineerimismehhanisme ja hoolimata sellest, et LIFE programm peab äh, kohalikke projekte dünaamilisemaks muutma, on kohalikest projektidest kasu ka see ja, ja neid tuleb siduda teiste projektidega ning vaja on tasada, tagada geograafiline tasakaal selleks, et kõik liikmesriigid saaksid täiel määral kasu sellest. ma olin VTA äh, käibemaksu äh, väljajätmise vastu, sest äh, lihtsustamise seisukohalt ei ole kasu sellistest ettepanekutest ning me, mulle tundus oluline, et me järgiks mõningaid äh, põhimõtteid, mis on sarnased äh, nendega, mida kasutatakse ühtekuuluvuspoliitika raames ning äh, seetõttu ma soovisin, et oleksid samasugused kaasrahastamismäärad, et tagataks rahastamise jätkumine ning mis vaja oleks ähm, rohkem keskenduda merekeskkonnale ja pinnasele ja välistegevusele ning äh, La Commission continue à äh, jätkatakse me peame äh, keskkonna peadirektor, direktoraadile meelde tuletama tema kohustusi ning ma arvan, et oleks aeg ka juurutada sellised ähm, kaasrahastamismäärad, mis äh, mis oleks kasulikud nendele piirkondadele, mis on eriti halvas olukorras, äh, nagu näiteks saare piirkonnad või siis mäe, mäepiirkonnad, kes on eriti mõjutatud kliimamuutustest ma tahaksin tänada Keskkonnakomisjoni, meie sekretäriaati, kõiki, kes on osalenud selle mm, raporti väljatöötamisel ning ma ootan kolleegide panust selle raporti äh, parandamiseks. tundub, et ühtegi variraportööri ei ole kohal. kui variraportööri ei ole, siis palun. Magi, teil on sõna suur tänu, proua esimees. kõigepealt eh, ma tahan tunnustust avaldada mm, kolleeg Tiruljani poolt tehtud tööle ja ma tahaksin kindlasti eh, komisjoni liikmete tähelepanu viidata ühele küsimusele, nimelt Prantsuse perifeersed piirkonnad on jäänud välja Natura kaks tuhat programmist ja minu meelest võiks äh, selles osas esitada küsimusi. nimelt üks probleem on sellega, mille ma esitaksin komisjonile kirjaliku küsimusena. Äh, andsin ka teile selle küsimuse edasi ja sain vastuse, millest ma räägin fauna, floora ja meie territooriumite bioloogiline mitmekesisus ei ole kaasatud siis Natura kaks tuhat äh, programmi alla ja see tähendab seda, et äh, meie ei saa osaleda mõnedes live äh, programmi ja Natura teiste programmide töös. ja ma arvan, et selline ebakõla tuleks eemaldada, ei ole mitte mingisugust põhjust, et meie ülemere territooriumid äh, mis äh, kaitsevad äh, väga suurt osa Euroopa Liidu bioloogilist mitmekesisust äh, ja seega ei ole loogiline, et Natura kaks tuhat ja teised sellega seonduvad programmid meile ei laiene. aga olen nõus ülejäänus osas raportööri seisukohtadega selleks, et Ülemere piirkonnad jõuaksid selle programmi alla olen esitanud üsna mitu muudatusettepanekut. Äh, reunioni saare sõnumi seoses, nimelt see on sõnum, mis võeti vastu juulis kaks tuhat üheksa vist äh, peetud konverentsi ajal, siis kui Euroopa Liidu eesistujariigiks oli Prantsusmaa ja see, seal tehtud töö on väga huvitav ja mm, meil nüüd õnnestub seda tööd no natukene selgematesse piiridesse vormida. suur tänu, äh, härra Van Nistelrooy! Thank you, thank you very much, Mrs Mukken. suur tänu, meie vareraportöör ei ole kohal. tutvustan tema arvamust. kõigepealt aitäh raportöörile kes on tõesti olulisemad aspektid oma töös välja toonud. ning pikemas perspektiivis võikski meie kakskümmend kakskümmend strateegia teises eh, eesmärgis eh, ka seda regionaalplaneerimist arvesse võtta. paar märkust siin on jällegi see delegeeritud aktide küsimus ning siin tuleb tõesti saavutada õige tasakaal äh, õigusloomelise teksti ning delegeeritud aktide vahel. me peame olema siin ettevaatlikud. nüüd abikõlbulikkus ja finantsreeglid. oluline on võimalikult palju neid võrdselt äh, rakendada nii planeerimis- kui maksevõimude poolt kasusaajate jaoks. ehk siis võimal-, et võimalikult palju fonde järgiksid samu abikõlbulikkuse ja finantsreegleid. samas siin ei ole päris selge, kas see, see õige tasakaal on saavutatud, aga seda toetatakse üsna laialdaselt. oluline on siin ka see lähimuspõhimõtte tagamine ja oluline on ka leida sünergia meie regioonide toetamisel, et me saaksime tõesti äh, saavutada rohelisema lähenemise nende regioonide jaoks. aga vähemalt eh, mulje teie tööst on positiivne. keegi teine ei tundu sõna soovivat, seega komisjon. keskkonna peadirektoraadi kolleegid, vahest soovite kommenteerida? härra Martin jah, tere pärastlõunat kõigile, suur tänu, proua esimees, kõigepealt lubage tänada parlamendi raportööri selle väga kasuliku panuse eest äh, antud arutellu. tuletaksin austatud parlamendisaadikutele meelde, et komisjon selle uue rahastamisprogrammi, keskkonna ja kliimameetmete programmi osas esitas selleks, et praegu käiv programm läheneks selle poliitika rakendamisele ja äh, Äh, viia keskkonnapoliitika teistesse Euroopa Liidu poliitikatesse. ma toetan härra Tiroljani raporti peamisi aspekte, kuid kui lubate, siis äh, mõned märkused ähm, ja äh, viited. kõigepealt suur tänu raportöörile integreeritud projektide toetamisele, see on olnud komisjoni suureks sooviks, nimelt anda piisavad vahendid selle programmi raames selleks, et keskkonnaküsimused jõuaks ka teistesse poliitikatesse ning tahaksin ka Regionaalarengu Komisjoni tänada selle eest, et te olete toetanud ühtse strateegilise raamistiku puhul nendele Äh, programmidele viitamisele ja et see peab olema, need programmid peavad olema ka, äh, kooskõlas äh, teiste projektidega, mida järgmise finantsraamistiku alt rahastatakse. ja nüüd mõned märkused seoses ettepanekutega, mida siin on tehtud peaasjalikult raportööri poolt. kõigepealt, mis puudutab raportööri poolt nende maa-alade laiendamist integreeritud projektide jaoks näiteks äh, nagu avamere kvaliteet ja pinnase kvaliteet. ma tean, et praegu äh, ei ole räägitud eelarve summadest, äh, selles osas ei ole parlamendis kokkulepet, ma rääkisin sellest täna ka eelarvekomisjonis, kuid kui me tahame integreeritud projekte laiendada teistele piirkondadele kui äh, Ehm, eh, kui komisjon on ette näinud, siis me ei saa olla veendunud, et selleks oleks lisavahendeid. loomulikult valikuvõimalus on, komisjon tahaks ka seda programmi laiendada, aga meil on teatud e-, eelarvelised piirangud Te ju teate, et integreeritud projektide jaoks äh, me tahtsime suhteliselt suuri vahendeid selleks, et võimendusefekt oleks kõige suurem. nii et mõtleme sellele laiendamise peale. nüüd, mis puudutab programmi rakendamist, äh, LIFE programm on olnud väga edukas juba kaks aastakümmet, seda juhitakse kesktasandilt komisjonist ja äh, esitatakse meile taotlusi rohkem, kui meil on võimalusi, need on viimastel aastatel ainult suurenenud, need taotlused. see, et äh, äh, raportöör tahab äh, bioloogilise mitmekesisuse tagamise jaoks äh, osade, tähtsate osade piirkondade puhul kaasfinantseerimismäärasid muuta, äh, see äh, tähendaks seda, et tekiksid erisused komisjoni ähm, hindamisprotsessis ja väga raske on selliseid erijuhtumeid põhjendada. see tähendaks seda, et kõik ei ole live programmis enam võrdsed Ehm, ja lisaks sellele tekib ka see probleem, et tegemist on projektidega, mis on vähem arenenud piirkondade ehm, projektid ja mida teha siis eh, nende projektidega, mis on arenenumates piirkondades, ma pööraksin teie tähelepanu sellele, et eh, võrdsus peab siiski säilima. nüüd eh, need ülemere piirkonnad, mõistagi Prantsusmaa ülemere piirkonnad, ma ütleksin sedasama, mida ma ütlesin varem komisjon tahab äh, LIFE programmi lähendada meie poliitikaga ehk teisisõnu äh, meie keskkonnapoliitika äh, väljatöötamise, arendamise ja rakendamisega ja koja saadikute seisukohad. Nende osas ma ütleksin, et kõik piirkonnad ei ole neid projekte projektide rakendamist suutnud ühtselt rakendada, nii et meil on kaks tüüpi selliseid riike, ühed on need üle mere piirkonnad ja teised äh, äärealad. ja tõesti tundub, et äh, võib-olla esialgel vaatamisel, et, äh, et need piirkonnad on jäänud LIFE programmist välja, aga siiski, kui nad osalevad, kuna nad esinevad teistes programmides, nad saavad siiski sellest osa ja komisjon on muidugi mõelnud alternatiivsetele lahendustele just nimelt selleks, et eh, erikohtlemine tagada eh, ülemere piirkondadele, aga seda ei saa kindlasti teha eh, keskkonna rahastamisvahendist. komisjon mõtleb äh, parematele äh, võimalustele selleks, et tagada rahastamine nende piirkondade jaoks, seda, see aga ei tule mitte kindlasti LIFE programmist, võib-olla Arengufondi rahadest või, või kuskilt mujalt. me mõtleme sellele veel. nüüd mulle tundub, et ma vastasin peaaegu kõikidele raportööri märkustele ja vastan ka edaspidi. härra Tiroljan, kas te tahate vastata sellele no,? on teil märkuseid? ei, põhimõtteliselt mitte, ma kuulasin ära erinevad seisukohad, mida selle arutelu jooksul väljendati. komisjoni vastused on äh, rahuldavad, võib-olla on mõningaid punkte, kus äh, tuleks võib-olla esitada lisaküsimusi, aga ma võtan arvesse kõik äh, seisukohavõtud ja jään ära ootama siis kolleegide muudatusettepanekud äh, ja ma olen täiesti veendunud selles, et me suudame jõuda ka selles küsimuses konsensuseni. suur tänu ja ainus otsus, mis nüüd tuleb võtta, on see, millal on muudatuse esitamise tähtaeg. Äh, see tähtaeg on üsna varsti, sellepärast et ENMi komisjonis hääletatakse enne kui meie septembrikuist istungit ja seega peame hääletama juulis ja seega on muudatusettepanekute äh, tähtaeg äh, kahekümne teine juuni keskpäeval. see on siis muudatusettepanekute esitamise tähtaeg seekord. ja nüüd, kui lubate, järgmine päevakorrapunkt, äh, Kerstin Westfali, Westfali arvamus Euroopa rahvastikustatistika kohta, palun. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, liebe aitäh, ähm, lugupeetud kolleegid demograafia ei ole minu Äh, eriala, aga mul on väga hea meel, et ma saan arvamusi esitada koos variraportööridega. Äh, tegemist on sellega, et soovitakse harmoneerida äh, rahvastikustatistika reegleid, sinna hulka kuulub raamistik ähm, rahvastikustatistika süstemaatilise koostamise kohta. see mm, peab siis rahvastikustatistika kogumist ja esitamist äh, reguleerima, see peaks hõlmama ka sünde ja surmi. ma tervitan seda, et soovitakse üle-euroopaliselt rahvastikustatistikat äh, harmoneerida. demograafilised väljakutsed, äh, nagu te kõik teate, järjest suurenevad ja Euroopa Liidus äh, mängivad nad järjest suuremat rolli. ainult siis, kui meil on olemas statistika, saame me neid võrrelda ja teha sellest järeldusi ja töötada välja meetmeid ja neid ellu viia. ma ei pea teile meelde tuletama seda, et ma eelmisel aastal koostasin algatusraporti demograafilise muutuse kohta ja rahvastikustatistika kohta ja seal me ka viitasime selle teema olulisusele ja statistika olulisusele. meie raport nõuab, et äh, piirkonna pi,, piirkondades tuleb koguda rahvastikustatistikat ja et vaja on äh, kohalikke, piirkondlikke ja riiklikke andmebaase muuta võrreldavaks, selleks et äh, andmeid oleks üle-euroopaliselt võimalik võrrelda ja äh, ja et oleks võimalik siis äh, edendada kogemuste vahetamist erinevatel tasanditel. kui see kõik nüüd tehnilisel tasandil ellu viiakse, siis soovime, siis seda me soovime kindlasti toetada aga ma tahaksin äh, lühidalt käsitleda ühte probleemi. Äh, ettepanekus komisjon soovib äh, kasutada andmeid indikaatorite väljatöötamiseks ja seda ma toest-, toetan väga. demograafilise haavatavuse indeks võib tõepoolest olla selliseks indikaatoriks. oma algatusraportis me juba nõudsime äh, et äh, seda indeksit ka regulaarselt kasutatakse ja et ähm, tehtaks selgeks see, et millistes ähm, Euroopa piirkondades toimub äh, demograafiline muutus eriti kiiresti ja seetõttu ma toetan komisjoni ettepanekut, äh, mis toetab esmajo-, koosneb esmajoones ähm, definitsioonidest ja eeskirjadest see mure, et et äh, piirkondadele langeb liiga suur koormus, kuna kasutatakse alalise ela, elukoha kriteeriumi, äh, on nüüd need mured on nüüd kõrvaldatud, kuna mm, võimaldatakse ka ligilähedase, lähedaste andmete kasutamist ning minu muudatusettepanekud on suunatud äh, eelkõige piirkondade rollile selles protsessis Äh, see hõlmab ka seda, et et need andmed äh, edastatakse, kui need olemas on, ka Eurostatile, sest oluline on äh, piirkondlikke erinevusi välja tuua mm, demograafiliste muutuste puhul. ja ma tahan algusesse kirja panna selle, et statistika äh, ametitele ei äh, kaasne sellega ülemäärast koormust ja äh, lisaks sellele tahan ma viidata ka sellele, et vaja on kaitsta isikuandmeid, aga üldiselt ma suuremaid probleeme siin ei näe ja mul on hea meel mm, selle arutelu üle ja mul on väga hea meel ka selle üle, et, et äh, variraportöörid tegid, äh, andsid oma panuse selle raporti valmimisse. Eerika Manner, palun. juhataja. suur tänu, proua esimees, suur tänu arvamuse koostajale suurepärase arvamuse eest. meie fraktsioon äh, suures mahus toetab seda arvamust. kõige olulisem küsimus praegu on siin aga see, et kuidas me tulevikus äh, rahvastikustatistika saaksime korda nii, et me saame usaldusväärset statistikat ja see peab kindlasti olema ka üheks indikaatoriks tulevikus äh, regionaalarengu äh, rahade jaotamisest. sellest on räägitud väga palju praegusel ametiajal, aga nagu te teate, komisjonilt ei ole veel tulnud piisavalt usaldusväärset statistikat, et me saaksime ära kasutada rahvastiku äh, Äh, küsimuste osana mm, rahade jaotamise kriteeriumite seas ja nüüd siis äh, erinevused piirkondade vahel, see on väga oluline. oluline on see, et äh, iga piirkonna erimeelsused võetakse arvesse ja, ja, ja selles arvesse võtmisel omakorda võetakse arvesse rahvastikustatistikat, suur tänu. Thank you, Ana Miranda. Gracias, presidenta es, eh, es evidente que Euroopa sta-. Anna Verenda, suur tänu, proua esinaine. tõsi ta on, et Euroopas toimub demograafiline muutus. ja olemasolev statistika tõestab seda. me teame, et olukord Euroopas on päris tõsine ning siinkohal kõigepealt loomulikult äh, õnnitleksin raportööri varjeraportöörina, ütleksin paar sõna ka sellest, mis toimub Galiitsias Galiitsia parlament lõi eraldi komisjoni uurimaks demograafilist muutust, sest meil on tõsine elanikkonna vananemise probleem, meil ei ole aga ka piisavalt andmeid elanikkonna kohta. meil on palju rohkem vanu inimesi kui vastsündinuid, seega iive on negatiivne. mina olen põlvkonnast, mis oli esimene, kes sai ülikooli minna demokraatlikus ja avatus riigis. kakskümmend kaks protsenti minu ülikoolikaaslastest on läinud välismaale, nad ei saanud, leidnud tööd, see protsess algas juba viis aastat tagasi ning endiselt paljud spetsialistid emigreeruvad hiljuti avaldati viienda majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse aruanne ning komisjon rõhutab selles ühtekuuluvuse aruandes, et teatud juhtudel võivad demograafilised trendid isegi süveneda probleemsetes piirkondades ning Euroopa Liidus, kuna meil ei ole hormoneeritust võib, tuleb tunnistada, et see demograafilise haavatavuse indeks on hädavajalik mm, ka siis, kui me jagame tulevaste fondide raha. siis on olemas loomulikult ka see raamraport, kus öeldakse, et tõsiste geograafiliste piirangute puhul tuleb ka neid piiranguid arvesse võtta tulevaste programmide äh, üle otsustamises. suur tänu, härra Van Nistelrooy. Again, uh, Mrs Mukenaide is not in and I am jällegi meie variraportöör ei ole kohal ning ma räägin tema nimel. kõigepealt, kaks tuhat kaksteist on Euroopa aktiivse vananemise aasta, kus rõhutatakse põlvkondade vahest lihtsalt solidaarsust ning ka seda tuleks siin rõhutada. aga see ei peaks olema meil alibi, äh, et me vähem, selleks, et vähem midagi teha, kui meil on statistika juba olemas. ma suhtun positiivselt raportööri töösse, me ootasimegi, et see on väga sihtpärane, see raport. samas on üsna kummaline, et praegusel ajal, kus meil on olemas Eurostat ja nii palju statistikat Euroopa Liidus juba aastaid, et me peame nüüd veel öö, äh, soovima, et luuda, loodaks mingisugune demograafilise haavatavuse indeks et me saaksime ennustada piirkondade puhul, milline on nende vananemise tase, kui palju on noori inimesi. selleks, et me saaksime teada, milline on inimeste olukord. et me saaksime seda teha ka rohkemate kriteeriumite alusel. aga oluline on see, et Euroopa Liit äh, on vananemise tšempion. meil on, meil oli äh, pärast teist maailmasõda oli meid kakskümmend protsenti maailma rahvastikust, nüüd on meid kümme protsenti ning varsti ainult kuus protsenti. eile regioonide komitees rääkisin ma sotsiaalpoliitikatest äh, ja sellest, kuidas taas äh, elanike piirkondadesse tuua. meil on vaja ka aktiveerida oma vanemad inimesed, et nad, et nad töötaksid koos noorematega. aga see, et me teame rohkem, ei tähenda automaatselt, et me ka teeksime rohkem, niisiis selles äh, äh, meil peab olema rohkem sisu nii regionaalpoliitikas kui ka selles vanade noorte partnerlusprogrammis, mis peaks kehtima kahe tuhande kahekümnenda aastani. suur tänu. suur tänu, Sean Kelly. Uh, thank you very much um,. Yes, sir. suur tänu nõustun sellega loomulikult, et mida täpsem on meil statistika, eriti trendide kohta, seda lihtsam on meil ka planeerida, aga Lambertil on loomulikult õigus, kui statistikat ära ei kasutata, siis statistika massiivne kogumine on ka mõttetu. aga täpne planeerimine kas ühtekuuluvuspoliitika jaoks, valitsuste jaoks, kooli planeerimise jaoks, spordiklubide jaoks on nende trendide teadmine väga vajalik ning mida täpsem on meie statistika, seda vähem raisatakse raha ka erinevate plaanide jaoks. kui me täpselt ei tea, mis täpselt, mis demograafia valdkonnas juhtuma hakkab. siis üks asi, mida mainis ka raportöör. nimelt isikuandmete kaitse. ma loomulikult nõustun sellega ja osalesin ka eile ja ka täna vastavasisulistel kohtumistel, neid arvatavasti toimub tulevikuski. see on väga tähtis, aga mis puudutab statistika kogumist, siis milliseid isikuandmeid täpselt siin kais-, kaitsma peaks, võib-olla raportöör selgitab. miks on vaja kaitsta teatud isikuandmeid äh, statistika korjamise ja demograafiliste trendide prognoosimise puhul, suur tänu! aitäh! härra Marži. suur tänu, proua esimees. ilmselt te saate aru, et demograafia küsimused mind külmaks ei jäta, kuivõrd ma olen aastaid töötanud ühes vabaühenduses selles küsimuses. ma olen nõus teiste kõnelejatega kes ütlesid, et väga oluline on see, et äh, me koguksime nii peent statistikat kui võimalik, äh, mis võtaks arvesse ka erinevused regioonide vahel, toon ühe näite. Euroopas äh, rahvastik väheneb, Reunioni saarel ja teistel üle, teistes ülemine, ülemere piirkondades on viimasel Äh, on järgnevatel aastatel loota neljasaja tuhande uue kodaniku jõudmist ehk teisisõnu hoopis vastupidine areng kui Euroopas, meie rahvastik suureneb, kasvab, vabandust, äh, ja me ju teame seda, et aastaks kaks tuhat viiskümmend äh, peaks maailma rahvastik tõusma üheksa miljardini, meie tegeleme praegu rahvastiku vananemise strateegiatega ja ilmselt Euroopas rahvastik väheneb, viissada miljonit kodanikku ilmselt aastaks kaks tuhat viiskümmend. sellel on oma mõjud kõikides valdkondades, majanduses eriti, komisjoni arvud ütlevad seda, et demograafilise arengu koondmõju viib selleni, et majanduskasv aastatel kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kolmkümmend ei saa olla suurem kui üks koma kuus protsenti ja üks koma kolm protsenti aastatel kaks tuhat nelikümmend üks kuni kaks tuhat kuuskümmend ja see on ikka väga murettekitav. teine suur probleem on muidugi see, et kui suurt kulu peavad tööturul aktiivsed maksma selle eest praegu aastal kaks tuhat viiskümmend on meil kaks inimest ühe pensionäri kohta, praegu neli ja see loomulikult äh, mõjutab otseselt ka poliitiliste otsuste langetamist. suur tänu, Jan Olbrit! Yes, <clears throat> I think we are now discussing nüüd, kus me räägime siin õiguslikest probleemidest ja äh, demograafid on samuti äh, pikka aega vaielnud, milliseid mõõdikuid kasutada, siis ühte asja ei ole siin veel mainitud. nimelt see andmete kogumine, milliseid andmeid meil on tarvis Euroopa poliitikate kujundamise jaoks, kuidas neid äh, kokku koguda, ähm, kuidas tagada koostöö erinevate andmete kogumise tasandite vahel kas me peaksime kasutama nomenklatuurseid ühikuid või peaksime me midagi muutma, ma lihtsalt tsiteerin siin äh, eilset OSCD esindajaga kohtumisel öeldud, kes rääkis äh, ka andmete kogumisest Euroopas. minu jaoks on see kõik oluline, sest minu Maaelu Arengu Fondi raportis ütlen ma, et me peaksime sekkumise ulatust laiendama ka piirkondadele, mis kannatavad demograafilise muutuse all. selleks aga on meil vaja väga selget statistikat. seetõttu on see raport otseselt seotud ka Maaelu Arengufondiga ja kui selliseid sidemeid ei ole, siis me, meil on tegemist ainult ideoloogia või mitte millegi konkreetsega. ta-, tänaksin raportööri, suur tänu, kas keegi komisjonist soovib ka sõna? proua Anklemassa palun. Thank you very much. suur tänu. komisjoni ja Eurostati poolt tahaksin ma tänada vägagi raportööri ja variraportööre, äh, kus toetatakse meie ettepanekuid. Eurostat on juba aastaid kogunud ka demograafilisi andmeid nii riiklikul kui regionaalsel kui ka Euroopa tasandil, aga meil on endiselt probleeme võrreldavusega. seetõttu ei ole meil selgeid võrreldavaid andmeid äh, elanikkonnast Euroopa tasandil, seega me peame andmete võrreldavust parandama ning selle määrusega soovime me, nagu te oma raportiski ütlete, ühildada selle, need definitsioonid, see on väga oluline. meil on praegu olukord, kus teatud riikides, näiteks Rumeenias, on inimesi, keda endiselt loetakse Rumeenias elavaks, kuigi nad seda, nad, nad on ära kolinud juba kümme aastat tagasi. seega me peame selle residentsuse definitsiooni tõesti paika panema ehk siis meil on tõesti põhimõttelisi probleeme siin, mis on vaja lahendada. selle määrusega soovime me parandada andmete võrreldavust, et koguda üksikasjalikke andmeid nii regionaalsel, riiklikul kui ka Euroopa tasandil, aga ka selleks, et välja töötada mõningad uued indikaatorid, et me saaksime paremaid andmeid, rohkem andmeid Äh, selleks on vaja aga usaldusväärsemaid indikaatoreid. siis äh, isikuandmete kaitse. selle määruse puhul äh, räägime me kokku kogutud andmetest, mis esinevad tabelites. ja minu meelest ei ole siin küll mingisugust ohtu isikuandmete kaitsele, sest see puudut-, need andmed puudutavad rahvastik, tulevikku, sünde, surmasid sugude ja vanuse lõikes. seega ohtu isikuandmetele siin minu arvates ei ole. suur tänu! aitäh, Kerstin! jaa, danke ähm,! Auch nur ganz kurz. aitäh! teen lühidalt, äh, sellepärast et tegemist on ainult arvamuste vahetusega. ma tahaksin äh, rääkida sellest, et tegemist on tehnilise määrusega ja äh, ja see, kuidas neid andmeid kasutatakse, seda me peame e-, edaspidigi jälgima, aga eelmisel aastal koostasime algatusraporti ja hoolitsesime sellega selle eest, et äh, meil on vaja andmekogumist äh, selleks, et äh, saada neid andmeid, mida meil vaja on, et ei võrreldaks täiesti erinevaid piirkondi omavahel, et me tõesti peame äh, Äh, regioonidega tegelema, see on äh, suureks äh, probleemiks Euroopa Regionaalarengu Fondi puhul, et me tõesti jälgiks seda, mis edasi toimub, me teeme seda ja teeme seda ka pikaajalises perspektiivis, sest meil on siin parlamendis ülesanne lahendusi leida aga meil on vaja ka andmeid äh, selleks, et neid äh, sobivaid lahendusi leida, aitäh. Uh, thank you, so we close the debate. suur tänu, lõpetame selle arutelu. muudatusettepanekute tähtaeg nüüd see peab olema jällegi väga lähedal, jällegi kakskümmend kaks juuni kell kaksteist päeval sest juhtivkomisjonis toimub hääletus jällegi enne meie septembris kuist kohtumist, ehk siis hääletama peame juulikuus. jällegi muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kakskümmend kaks juuni kell kaksteist. nüüd on üldkoosolek lõppenud, läheme edasi koordinaatoritega. ainult rohelised, roheliste esindajad on praegu puudu. jumal küll, kohvi ootame ära meie roheliste kolleegid ja siis saame kohe alustada koordinaatorite koosolekuga. vahest. Thank you.